that you can directly go to. Okay, so good morning everyone. Sorry for being a few minutes late. We will start with C. tere hommikust kõigile. Eh, eh, kõike pole siin, aga, aga meil on eh, väga pikk päevakord. nii et ma olen ühtlasi ka raportöör. That's why you know as we have at nine thirty. sellega seoses kuna pool kümme tuleb ära Almunia, soovin ma alustada varakult. päevakorrapunkt number kuus, Horvaatia ühinemine seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga. nagu ma teile ütlesin, raportöör härra Nitras ei saanud paraku Brüsselisse tulla, tal oli viimase hetke probleeme ja siis ma loen tema nimel ühe avalduse ette. raport lubab luua õigusliku raamistiku äh, Anna. parlamendi roll selles protsessis on äh, osaleda selles konsulteerimisprotsessis ja paistab, et see teema ei ole problemaatiline, mitte ühelgi variraportööril ei ole reservatsioone ja ootan pikisilmi Horvaatia liitumist äh, aktiga ja äh, viimaste instrumentide lõpuleviimist lähitulevikus. variraportöörid on nõus raporti projekti küsimuses äh, härra Ruša Tomašik äh, Euroopa konservatiivide reformistide hulgast on esitanud ühe muudatusettepaneku ja äh, ta rõhutab seda, kui oluline on vältida kahekordset maksustamist et ning vähendada maksukoormat Horvaatia maksumaksjatele ühtse turu kontekstis. raportöör leiab, et selle raportöör, see muudatusettepanek on kasulik ning äh, see muudatusettepanek äh, võetakse vastu. raportöör teeb ettepaneku äh, hääletada seda raportit tänase koosoleku pärastlõuna jooksul. härra Ludvigsoni, keda ma praegu ma siin ei näe, ja ma ei tea, kas keegi soovib härra Ludvigsoni nimel sõna ja kui ei soovi, siis härra Tremosa saab sõna, palun suur tänu, härra esimees. tegemist on väga tehnilise, väga lühikese teemaga, nii et äh, mingisugust äh, pikaajalist äh, arutelu siin ette näha ei ole, liberaalid toetavad Horvaatia liitumist ja nagu te ütlesite, on ainult üks muudatusettepanek esitatud ja mis seda muudatusettepanekut puudutab, siis äh, jah, me võime leida, et see on tehniline teema ja et võib-olla proua Tomašitsi muudatusettepanek on teataval määral ideoloogiline, siin räägitakse maksukoormuse vähendamisest maksumaksjatele ja Vahemere Äh, piirkonnast pärit liberaalina sellised muudatusettepanekud üldiselt äh, meeldivad mulle, aga räägime kolleegidega läbi, mis nad arvavad sellest ja kui raportöörile see muudatusettepanek meeldib ja üldine enamus seda toetab, Rahvapartei fraktsioon, Euroopa konservatiivid, reformistid, äh, eks siis vaatame, mida meiegi teeme. eile fraktsiooni koosolekul me liberaalide otsustasime, et me peame neid poliitilisi muudatusettepanekuid käsitlema ettevaatlikult tehnilistel küsimustel, tehniliste äh, küsimuste puhul äh, ja üleüldiselt äh, ma kontrollin kolleegidega üle, kuidas selle muudatusettepanekuga on, ma ei teadnud, et Rahvapartei seda muudatusettepanekut toetab ja et ka Euroopa konservatiivid ja reformistid seda teevad. nii et järgneva paari tunni jooksul uurin välja, mis meie seisukoht on suur tänu, härra Tremosa. kas keegi soovib veel sõna? Äh, härra Mattelli, palun. ma, vabandust, härra Maletik parandab esimees. Äh, suur tänu. mina olen Horvaatiast pärit, tahaksin äh, tervitada kõiki kolleege tahaksin tänada kõiki, kes on selle raporti kallal tööd teinud, tahaksin iseäranis tänada raportööri härra Nitrast ja öelda, et proua Tomatšiki muudatusettepanek on ähm, äh, oluline ja aktsepteeritav, see aitab Horvaatial lõimuda korralikult ühtse turuga, mis on meie ettevõtluskeskkonna jaoks väga oluline samm nii et äh, täna siis hääletame selle raporti üle, ütleb esimees ja täiskokku läheb see küsimus aprilli teisel täiskogu osaistungjärgu jooksul. nii et läheme nüüd siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt seitse, eri liikmesriikide äh, emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem ja proua Maitša-Kleva Kekkus on raportööriks. palun. suur tänu, kõigepealt suur tänu kõikidele äh, variraportööridele ja teistele kolleegidele, kes esitasid muudatusettepanekuid minu raporti kohta. siin on tegemist väiksema muudatusettepanekute arvuga kui tavaliselt meie raportite puhul äh,. mõned neist täiendavad minu raportit, mõned neist on täiesti vastuolus minu raportiga ja yeah Äh, ma leidsin, et äh, rah-, et täiendavad kompromissid polnud enam vajalikud äh, ja kommenteeriksin seda teemat üldisemalt. mul on väga hea meel, et ema- ja tütarettevõtjate direktiiviga komisjon tõi sisse kaks muudatust, mida parlament on soovinud juba pikemat aega. kõigepealt siis hübriidsed lahknevused ja siis maksustamine, maksude, maksude mahaarvamine allikal, ka kahekordse maksutamise, maksustamisega tuleb tegeleda kiiresti, me oleme sellest rääkinud, ja üldine äh, kuritarvitamise vältimise äh, eeskiri on samuti oluline. Äh, direktiivide meelepärane valimine, seda me tahame peatada, ettevõtted Äh, valivad liikmesriike, kus äh, kuritarvitamise vastased eeskirjad on soodsamad, äh, samuti tuleb peatada sellised maksusoodustused, mis tulevad maksusüsteemide puudujääkidest. mul on ka hea meel selle üle, et rohkem on neid liikmeid, kes leiavad, et maksusätteid tuleks tugevdada selleks, et vältida konkurentsimoonutusi tulevikus meie ühise ettevõtete maksubaasi toetuse äh, toetaja oleme olnud suur, aga paraku ja parlament on seda alati toetanud, kuid äh, nõukogus on asi jõudnud tupikseisu. aga ma arvan, et me võime omalt poolt anda kõik, et tagada äh, ühine ettevõtete maksubaas meie liikmesriikides ja minu ettepanek on see, et lähtuda tuleks seitsmekümne viiest protsendist Euroopa Liidu keskmisest äh, kui miinimummäärast ja me oleme arvutanud välja, et see tähendab seda, et see on umbes viisteist koma viis protsenti, mis praegusel hetkel tähendaks seda, et viis liikmesriiki jäävad sellest lävest allapoole olen täielikult nõus sellega, et tõhus maksumäär võiks toimuda võrdlus, toimida võrdlusalusena paremini. leian ma endiselt, et äh, praeguses äh, praegune süsteem, kus me võrdleme maksumäärasid, on veelgi keerulisem kui selline äh, ühtne maksumäär, nagu kolleeg Kiigolt, keda paraku siin ei ole Äh, äh, tema tõi samasuguseid sarna-, äh, muudatusettepanekuid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ka mina loodan temaga sarnaselt leida teie toetust muudatusettepanekutele. ja lõpetuseks võin teile öelda, et tegemist on minu viimase raportiga siin Euroopa Parlamendis ja tahaksin tänada kõiki variraportööri meie rikkaliku koostöö eest viimaste nädalate jooksul suur tänu, proua Kleeva variraportööre praegu kohal ei ole, kuid äh, härra Klints, kas, äh, äh, kas soovite midagi öelda? põhimõtteliselt see ettepanek, et kuritarvitamisi maksustuses vähendada, vägagi tervitatav, mul oleks ainult üks tehniline küsimus, just rakendamise poole pealt just see ettepanek, mida meie proua raportöör ka äsja esitles, et et vastuvõtvas riigis eh, makse ei kohaldata, samas kui lähteriigis eh, siis vähemalt eh, kui seitsekümmend viis protsentine tulumaksumäära kohaldada, et see on võib-olla tõesti vägagi mõistlik lähenemine, aga praktikas võib selle kohaldamine või rakendamine muutuda keeruliseks, sellepärast et me ei saa ju maksumäärasid hakata lihtsalt äh, võrdlema, sellepärast et riik, kus on kõrgem maksumäär, võib olla palju atraktiivsem, sellepärast et seal on palju erandeid äh, maksubaasi ähm, kindlaksmääramisel ja seal, kus on madalam maksumäär, see tegelikult de facto võib rohkem makse nõuda, sellepärast et seal on vähem erandeid ja seetõttu ma ei ole päris veendunud, et kas sellise lähenemisega, mis siin on valitud, saame me tõesti takistada topeltmaksustamist, sellepärast lõppude lõpuks me võime sattuda olukorda, et päritolu ja, ja vastuvõtvas riigis meil ikkagi äh, maksustamine toimub ja see ei ole kindlasti äh, meie eesmärk ja sellele lisandub veel üks aspekt. et kui me räägime ettevõtte tulumaksust, siis on äh, riike, kus äh, lisaks sellele ettevõtte tulumaksule äh, kohaldavad veel ühte maksu ja näiteks Saksamaal sellist lisamaksu veel kohaldatakse lisaks ettevõtte tulumaksule. ja seetõttu muudatusettepanek kümme, siin osas mul on mõningaid kõhklusi, et kas see on tõesti sihipärane, kas me sellise mm, meetmega ka võitleme maksudest kõrvalehiilimise vastu. aitäh, härra Strojan, palun. aitäh. meil oli oma fraktsioonis juba päris hea arutelu selle raporti osas ja me toetame tervet rida muudatusettepanekuid. ma olen nõus härra Klintsiga, et me ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on seada selliseid piire nagu näiteks äh, Äh, tulumaksumäär, mis ei tohi olla madalam kui seitsekümmend viis protsenti äh, keskmisest seadusega ette nähtud ettevõtte tulumaksumäärast, mida liikmesriikides kohaldatakse. me ei saa selliseid äh, ettepanekuid toetada. me ei saa selliseid lävendeid toetada, sellepärast et kõigepealt meil on riike, kus on väga selge maksupoliitika ja siin on tegu ikkagi äh, siseriikliku äh, pädevusega ja mitte Euroopa tasandi pädevusega. ja on veel üks muudatusettepanek, mis puudutab seda kümmet protsenti ja osalust äh, ettevõtte kapitalis ja eesmärgiks on siis, et seda suurendada viieteistkümne protsendini, meie leiame, et kümnest protsendist piisab, aga muus osas me võime toetada seda raportit, aitäh. aitäh, härra Stolojan. ma ei tea, kas komisjoni esindaja soovib sõna? sellisel juhul saab sõna uuesti proua Kleever jah, ma olen nõus, nagu ma alguses juba ütlesin, siis on mõningaid muudatusettepanekuid, mille puhul te saate olla kas poolt või vastu sellest. nii et äh, ma saan aru, et äh, sellel lool on tõesti juba pikk ajalugu. mina usun vägagi sellesse, et ühel päeval meil Euroopa tasandi äh, maksu harmoniseerimine aset leiab ja ma saan aru, et loomulikult siin on tegu poliitiliste eriarvamustega selles küsimuses. ja ma saan aru, et me vaatame seda äh, erinevatest äh, poliitilistest vaatevinklistest ja ma saan loomulikult aru, et keeruline on võrrelda erinevate liikmesriikide maksumäärasid ja täiesti õige ja meil oli isegi väga keeruline äh, seda arvutust äh, ette võtta, mis puudutas seda viisteist koma viite protsenti, aga me vähemalt üritasime, nii et ähm, muudatusettepanekute järel me võime olla loomulikult ambitsioonikamad selleks, et uuel parlamendi koosseisul oleks läbirääkimistel ka suuremad võimalused. aga igal juhul kontseptuaalne pool on täiesti selge, ka muudatusettepanekutesse kajastatud, hääletame seda ja eks me siis näeme, mis juhtub. aitäh, me hääletame täna. ja teisel täiskogu istungil aprillikuus toimub siis selle hääletamine täiskogul ja nüüd paar minutit pausi ja siis me jätkame arvamuste vahetuse konkurentsivolinik Almuniaga, et ootame paar minutit ja katkestame oma koosoleku selleks ajaks. okei okay, um.... päevast äh, jätkame oma tööd. mul on siin hea meel tervitada volinik Almuniat, äh, kes äh, tuli meiega siia viimast korda kohtuma ja vabandust, kui ma pean vahepeal haihtuma siin, siit, sest mul on muid kohustused, nii et äh, midagi pole mm, äh, mul on bronhiit ja sellega seoses ei saanud volinik mind ka suudelda, kui keegi arvab, et see on mingis, midagi isiklikku, siis ei, see on lihtsalt bronhiit. see on nüüd meil viimane kord, kui volinik äh, siia meie juurde tuli. tere tulemast teile, suur tänu teile teie äh, tõhusa koostöö eest Euroopa Parlamendiga, eriti majanduskomisjoniga selle parlamendi koosseisu ajal. teame tea-, kuulsime teie kavatsustest teie kuulamisel ja meil on see paber selle, nende küsimustega, mille eh, küsisime, kas kavatsete parlamendiga koostööd teha, ütlesite, et loomulikult ja ütlesite, et olete valmis lausa alla sellele kirjutama. ning eh, sellest sai lausa mood, kõik volinikud tegid nüüd seda, meie tegime siiski sellega algust siin. ja Eh, lubasite tõhusust, ausust eh, ja muud. Eh, lubasite meid teavitada järjepidevalt ka teistes majandusküsimustes. Te pole olnud küll täiesti täiuslik, aga olete siiski üsna tubli olnud ja seda kogu parlamendi koosseisu tegevuse ajal. loodetavasti uus komisjon, uus majanduskomisjon meie häid tavasid ka jätkavad ning loodetavasti käivitatakse konkurentsialane dialoog, tõhestatud koostöö peaks katma nii poliitilist dialoogi, vastutusküsimust ning samuti ka äh, tõhusat infovahetust. meil on äärmiselt hea meel, et te majanduskomisjoni, te tulite, majanduskomisjoni tulite alati, kui seda taotlesime te isegi soovisite tulla tihedamini, kui meie saime teile äh, võimalust äh, teid vastu võtta, sest meil oli äärmiselt tihe äh, töögraafik seoses majandus juhtimise küsimuste ja finantsülekannete maksustamisega. Te teate, et meie töökava oli äärmiselt tihe. nii et ma vabandan selle pärast ja aeg-ajalt äh, oli teiega äh, kohtumisi vaja vähendada. saatsite mulle, mulle palju dokumente ja mina edastasin need äh, vastutavatele komisjonile ja ka konkurentsikomisjonile. nii et äh, praegu on tegemist äh, tõesti heade tavadega, mis on tekkinud, mis loodetavasti ka jätkuvad. meil on vaja õigeaegset äh, komisjoni tööprogrammi, mis võimaldaks parlamendil oma tegevust plaanida konkurentsivaldkonnas ja eh, loodetavasti kutsutakse meid kohtumistele riiklike, eh, liikmesriikide ekspertidega eh, õigusloomeliste ja mitte õigusloomeliste vahendite rakendamisel oleks äärmiselt tore, kui see toimuks järjepidevalt ja loodetavasti ei pea seda iga kord meelde tuletama, kui see vajalikuks osutub. oleme teinud tõsilasi, tõsiseid ette E, e, e, edusamme konkurentsiseaduse osas ja loodetavasti võtame selle vastu, selle raporti täna pärastlõunal ja ütlesime ka, et kuna tegu on üsnagi vastuolulise valdkonnaga, siis sooviksime, et see võetakse vastu kaasotsustusmenetluse raames ja loodetavasti te ja suur tänu teile selle eest, et te aust-, pidasite kinni oma lubadustest, parlamendile lubasite seda teha ja loodetavasti täna pärase, pärastlõunal on võimalik see töö rahuldavalt lõpetada. loodetavasti on see hea pretsedent, et selleks, kui meil eh, lep-, eh, aluslepe tõesti lõpetatakse, siis eh, konkurentsiküsimustes on parlamendil võimalik rohkem oma sõna sekka öelda, see toimub muidugi pärast Äh, äh, juba seda, kui meie tööaeg lõpeb, muidugi juhul, kui, ähm, kui valus lõpeb kiirelt ei lõpe, aga seda ma ei usu. nii, pean meenutama teile seda, mida me teinud oleme. tegime koostööd teie teenistustega ja teie teenistused tegid koostööd turu peadirektoriga väga palju loomulikult äh, olid eh, küsimust ka riigiabi küsimustes, eh, mis puudutas eriti just finantskriisi, eh, kriisikommunikatsiooni osas ning see puudutas ka pankadele osutatavaid abisid ja samuti äh, oli tegu, äh, arutasime äh, riigiabide kaasajastamisprotsesse, mis puudutab nüüd riigiabi pankadele, siis see raamistik, mis seda võimaldas, oli väga suureks murekohaks paljudes konkurentsiraportites ning tunnistasime, et üldiselt reegl-, üldreeglid, mille komisjon on välja töötanud, stabiliseerisid finantssüsteemi ning Äh, toimisid de facto kriisi haldamise mehhanismina. ja äh, see loomulikult mõjutas ka riigivõla äh, küsimusi mis puudutab riigiabi kaasajastamist, rõhutasi, rõhutasime vajadust vähesema või paremini suunatud abi järele. siin võtsime, tsiteerisime artiklit sada üheksa eh, nõukogu määruse kohta, mis puudutas riigiabi reguleerimist ning määruste rikkumist ning eh, sooviksin rõhutada veel kord, et kaasotsustusmenetluse puudumine selles valdkonnas ei ole aktsepteeritav. ning lõpetuseks sooviksin rõhutada meie eh, kokkulepet Šveitsiga konkurentsitingimuste eh, mm, respekteerimisest, mida parlament toetas, kuid ei tea, kas sellega minnakse edasi pärast Šveitsi referendumeid. selles valdkonnas on Euroopa Parlament nii Euroopa tasandil kui ka mujal Euroopa konkurentsivõrgustiku kasutamist eh, ka rahvusvahelisel tasandil, sest eh, globaalsel tasandil kartellid toimivad eh, piiriüleselt ning erinevates õigussüsteemides. loodetavasti parlamenti kaasatakse rohkem uute määruste väljatöötamisel ning läbirääkimistel tulevaste lepingute sõlmimisel nii et kokkuvõttes eh, on äärmiselt hea, et eh, oleme eh, hea hindega, saame teile hüvasti öelda ja ma tean, et te homme roh-, veel ei lahku, aga meie komisjonis me enam ei kohtu, suur tänu teile, teie, teie töö aja lõpu raport võib-olla räägib sellest kõigest pisut rohkem Maybe not. As uh, chairwoman and uh, thank you very, very much, uh, Sharon. suur tänu, Sharon, nende lahkete sõnade eest. pärast nelja aastat tööd teie komisjoniga, pärast arutelusid teie komisjoni ja teie komisjoni liikmetega nelja aasta jooksul loodan ma nüüd, et meie mandaadi lõpus minu mandaat on küll pisut äh, pikem kui teie oma, et siis äh, minu äh, hinnang on kaheksast län-, kaheksand-, kaheksalt läinud üheksa koma viieni. loodan, et enne minu ametiaja lõppu enne kui hakatakse nimetama uusi Euroopa äh, liidreid. ja et äh, äh, EKONi komisjon viib läbi korraliku kuulamise minu järeltulijaga ja ma saan üle anda kõik oma pädevused äh, ma võin öelda, et meil on olnud suurepärane võimalus teha koostööd, minu jaoks on olnud see tore võimalus teha koostööd teie komisjoniga. ehkki parlamendi kaasamine on teataval määral piiratud, ei ole aluslepingu sätetega aga meie koostöö on sellegipoolest olnud väga avatud, otsekohene ja teie panus on olnud äärmiselt kasulik, äärmiselt vajalik. ma teeksin väikese kokkuvõtte sellest, kuhu me oleme jõudnud teie mandaadi lõpuks. ja milline töö ootab mind ees järgnevate kuude jooksul. mainisite siin äh, no, erasektori kahju direktiivi. loodetavasti see direktiiv läheb, osutub edukaks ja me saame selle enne Euroopa valimisi vastu võtta. see oleks õige samm edasi konkurentsipaketi jõustamise teel nii avalikus sektoris kui ka erasektoris, mõlemal sektoril on vaja seda õigusraamistikku, et kompenseerida konkurentsimoonutusi. paljudes liikmesriikides on juba vajalikke samme astutud, kuid me tahaksime Euroopa tasandil võrdseid tingimusi ja ühtlustatud jõustamisotsuseid ning seda aitab meil saavutada see õigusakt, mis loodetavasti võetakse vastu järgmise aasta aprillikuus täiskogu, järgmisel ap-, täiskogul aprillikuus. ja majanduslikust seisukohast elame rasketel aegadel praegu, meie siseturg on ohuolukorras, meie ühtne turg ei ole veel lõpule viidud, väljakutsed on suured, telekommunikatsioonisektoris, digitaalmajanduse sektoris, energiasektoris, teenuste sektoris ja nii edasi ja nii edasi ja konkurentsipoliitika ja ühtne turg peaksid aitama meil paremini lõimida meie majandusi, Euroopa integratsiooni parandada, meie kodanike, meie ettevõtete huvidesse, meie väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvides, kes on meie majanduse eestvedavaks mootoriks ja me tahaksime parandada oma ühiskonnamudelit, tagada õiglase jõukuse jaotuse meie kodanike, meie piirkondade vahel ja sellele protsessile peab kaasa aitama konkurentsipoliitika. mina olen seetõttu siis konkurentsipoliitika rakendamise tööd teinud kogu hingest. finantssektor on olnud meie jaoks oluline töövaldkond, me oleme püüdnud siis konkurentsipoliitika töövahendeid kasutada äh, ära selleks, et reformida finantssektorit, äh, kriisimõjusid leevendada. oleme ajakohastanud riigiabi raamistikku, mis loodi kriisi alguses. me oleme tahtnud äh, tagada renessansi finantssektoris ning vähendada võimalust vajadust kasutada maksumaksja maha rahasid meie pangandussektori päästmiseks või ümberstruktureerimiseks ning äh, eelmisel suvel tegelesime viimati riigiabi eeskirjade äh, ülevaatamisega ja jõustamine on läinud siiani hästi väga paljudes valdkondades äh, pangad juba maksid riikidele tagasi või maksavad riikidele tagasi kriisi alguses saadud vahendeid. Äh, teiste on ka näiteid pankade kohta, keda enam ei ole, kes on likvideeritud äh, riigiabivahendeid kasutades viimastel aastatel likvideeriti umbes kakskümmend panka, natuke üle selle. ja nüüd töötame programmi liik-, riikides pangandussüsteemide reformimisega Kreekas, Iirimaal, Portugalis, Hispaanias ja jõustame neid otsuseid, mis me saame liikmesriikidest, aga ka erinevatest programmidest. ja oleme valmis tegutsema, kui see peaks vajalikuks osutuma pärast varade kvaliteedi kontrolli ja stressitestide läbiviimist. eeskirju on kohandatud kriisi kõige hullem aeg on möödas aga ikka on vaja veel avaliku toetusega, toetuse instrumente kasutada pangandussektoris, juhul kui osanikud ei saa osaleda osalemissüsteemide kaudu äh, ise kriiside lahendamises osaleda aga me tunneme endiselt muret ja nagu te teate, on meil endiselt, äh, tegeleme kartelli küsimustega ja antitrust küsimustega. Äh, Liibori, Euriboriga tegeleme, tegeleme mõningate pankadega, kes ei tahtnud kartelli äh, otsusest lähtuda, siis tegeleme ka derivatiividega, tuletisinstrumentidega, Šveitsi analüüsime. ehkki pole otseselt vastu võtnud uurimisotsust, räägime äh, vahetuskursi määrade mani-, ka manipuleerimise küsimusest, võrdlusalustega manipuleerimisega küsimus, küsimusest toormaterjalide valdkonnas, peamiselt nafta hinna valdkonnas. ja kui räägime juba kartellidest, siis, siis auto osade tööstuses oleme vastu võtnud kaks öö, äh, otsust öö, üks puudutas äh, autoistmetes kasutatavat vahtu, äh, homme langetame uue otsuse autoosade valdkonnas äh, ja mitmeid uurimisi viiakse parasjagu läbi ning minu järeltulija peab seda tööd kindlasti jätkama. ja see on väga oluline osa meie autotööstusest. energiasektoris on meil väga aktiivne tegevus, Gazpromi juhtum ja eelmise nädala otsus või paari nädala tagune otsus uurime teisi võimalikke domineeriva positsiooni kuritarvitamise juhtumeid liikmesriikides nagu Bulgaaria ning loomulikult viimaste nädalate jooksul oleme me teinud ära tõsise töö, otsustades, millised peaksid olema uued riigiabi eeskirjad energiavaldkonnas ja keskkonnaabi valdkonnas. see samm aitab taastuvkütuste levikut edendada ning aidata meil saavutada energia ja keskkonnaga seotud eesmärke kooskõlas riigiabi eeskirjadega me peame äh, kaaluma, äh, millised, kuidas rahastatakse äh, seda strateegiat võtmevaldkondades, peame saavutama õige tasakaalu riigiabi eeskirjade ja avalike vahendite kasutamise vahel ees-, keskkonna ja riigi ja energia valdkonnas. me peaksime vaatama, mis on teostatav, mis ei ole teostatav ähm, nendest eeskirjadest lähtuvalt võtmesektorites meie tööstuses. telekommunikatsiooni valdkonnas loomulikult teeme palju tööd, praegusel hetkel on äh, meie päevakorras äh, Iirimaa ja Saksa kaks tähtsat äh, ühinemisjuhtumit. teises, teisel juht-, puhul on vaja toetust, me nõuame äh, Äh, tugevaid investeeringuid, et meie teenuste ja võrgustike kvaliteeti ja seega ka konkurentsivõimet parandada tõsiselt teiste turul osalejatega võrreldes, äh, turg areneb kiiresti. aga me peame kaitsma samal ajal ka konkurentsi ja me ei saa investeerimisstrateegiat äh, välja töötada selles sektoris ilma et äh, me keskenduks konkurentsile, võtaks arvesse konkurentsile ja äh, järgnevate nädalate ja kuude jooksul peavad siis, äh, peab siis konkurentsivolinik nende kahe liitumisega tegelema. siis Google'i uurimine, millest me oleme siin rääkinud juba korduvalt, me oleme rääkinud teie komisjoni liikmetega, parlamendi liikmetega, hiljuti võtsime vastu veel ühe olulise riigiabi juhise äh, lennunduse valdkonnas, kui soovite, siis me võime sellest hiljem põhjalikumalt rääkida. ja järgnevate nädal, viimaste nädalate jooksul oleme veel äh, arengu ja innovatsiooni riigiabi suuniste kallal tööd teinud. me tahame õigete vahenditega, piisavate stiimulitega, piisavate riiklike vahenditega äh, arengut ning uuendustegevust äh, hoogusta. ja siis veel üks äh, seadusandlik algatus, äh, millest parlamendis on räägitud, me oleme osalenud selles protsessis Michel Barnier näol, nimelt maksusüsteem ja maksusüsteemide direktiiv, siis MIFID ja parlament arutleb ka sel teemal. ja ma olen väga rahul saavutustega, teie seisukohad on meie uurimustega väga hästi kooskõlas äh, mitmepoolsete kauplemissüsteemide valdkonnas ja, ja äh, samuti äh, Visa Mastercardi küsimustes arvamuste vahendid, vahetused parlamendi ECONi komisjoniga on igal juhul olnud kasulikud meie jaoks nii palju minu poolt sissejuhatava sõnavõtuna, suur tänu veel kord teile hea vastuvõtu eest, teie koostöö eest, soovin kõigile neile, kes kavatsevad uuesti Euroopa Parlamenti kandideerida, edu valimistel, iseäranis neile, kes kuuluvad minu oma erakonda. suur tänu! So, uh, uh, th thank you very much. aitäh! ma rohkem kellelegi hindeid ei pane, aga nüüd pane, läheme edasi küsimuste juurde, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel. Pablo, palun. suur tänu, Sharon, suur tänu, volinik, hoolimata sellest, et ei, ei soovi mulle palju edu valimistel. ma ei, ei taha hakata vaidlustama esimehe poolt antud hindeid, kuid võttes arvesse seda, mida ma tean sellest küsimusest, eriti pressi vahendusel, jääb selline mulje, et teie olete saanud rohkem järeleandmisi kui teised. kas on mingisugune võimalus äh, kui äh, oleks äh, tekkinud äh, vaidlus, küsimuste lahendamise olukord, kas oleks saanud teiepoolseid järeleandmisi pisut juurde ning teiseks MIFi küsimus, ma olen raportöör, ma ei tea, kas mul on võimalik teiega käsikäes järgmises parlamendikoosseisus tegutseda loodetavasti. tahaksin teada, kas selles osas on komisjoni siseselt väga palju vastuolusid ma sooviksin, et te selgitaks meile seda, aitäh. suur tänu. loomulikult äh, valimistel äh, äh, ma teid ei toeta, aga isiklikult soovin teile kõike head. ja, ja teie jaoks samuti, härra Langen, te olete sealt samast pärit e Äh, praegusel hetkel on ainult üks äh, ähm, ähm, konkurentsiamet, kes äh, tegeles sellesama ainult üks konkurentsiamet, mis tegeles sellesama tegevusega, millega meie Euroopas, see oli siis Ameerika Ühendriikides, alustasid uurimist samal ajal samades küsimustes ning Federal Trade Commission lõpetas äh, oma äh, uurimise äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembris ning leidis, et olukord on aktsepteeritav. mõni Google tegi ühepoolselt mõningaid järeleandmisi, mis meie meelest olid üsnagi vähetähtsad. tõepoolest, Google'i olukord Ameerika Ühendriikides on äärmiselt tugev, kuid mitte nii tugev kui Euroopas. Ameerika turul on Google'il seitsekümmend protsenti turuosast, seitsekümmend kuni seitsekümmend viis protsenti turuosast. Neil on vähemalt kaks konkurenti kellel on samuti, kes on samuti olulised otsingumootorid, kuid Euroopas äh, on äh, üle, äh, neile kuulub üle üheksakümne protsendi turuosast, välja arvatud mõningates Euroopa riikides, mi-, on olukord teistsugune, ma ei tea, miks, kuid neil on turuosa väiksem. ja mitte sellepärast, et e, e, mitte sellepärast, et konkurente poleks, vaid sellepärast, et kui me ots-, kasutame otsingumootorit, vaid äh, me lihtsalt ei võrdle eh, neid teiste eh, otsingumootoritega. enamus eurooplastest äh, läheb äh, automaatselt kohe Google'isse. ma ei taha seega äh, kritiseerida seda, mida Federal Trade Commission tegi, olukord on teistsugune, võib-olla mitte nii erinev, et erinevat kohtlemist õigustada, kuid olgu sellega siis, kuidas on meie omapoolset uurimist jätkame. oleme jõudnud uude faasi, valmistame ette eh, ka kirjad, mille saadame kõigile ametnikele, ametlikele hagejatele, miks leiame, et eh, viimased Google'i ettepanekud, millest eh, rääkisime jaanuari lõpus, võiksid äh, Ehm, olla vastuseks ehm, meie poolt meelest õigustatud hagidele. Ehm, argument, üritame argumenteerida ning alustame ta dialoogi kõigi hagejatega ja võib-olla mõningad nendest väidetest mm, sunnivad meid muutma oma argumenti, ma ei usu seda, sest me oleme väga palju tööd teinud, oleme arutanud seda asja, oleme kaalunud erinevaid alternatiive ja ma ei saa eh, ette ennustada eh, lõpptulemust, sest uurimine alles käib. kuid võin teile öelda, et eh, meie uurimise lõppfaas, seda, mida on tõlgendatud eri viisidel, on öelnud, et see uurimine lõpeb sügisel, ma ei kahtle selleks hetkekski, meil ei ole mingisugust legaalset Eh, piiri eh, me praegusel hetkel oleme jõudnud oma uurimise lõppfaasi ja praegusel hetkel võib öelda, et on toimunud arutelu, mida alati õigesti ei tõlgendata. miks no, sellisel juhul nagu ka paljudes teistes juhtud, paljudel teistel juhtumitel eh, domineeriva turuliidri äh, kuritarvitamine, miks kasutatakse artiklit üheksa, mis puudutab siis kompromisside ja ettepanekute kasutamist, mis oleks õiguslikult siduvad ning äh, nende, selle abil kaotatakse ära konkurentsitõkendid, mida uurimise käigus oleme täheldanud. miks sel puhul ja teistes äh, ja teistel juhtumitel kasutame äh, seda artiklit ja mitte keeldusid, miks see on olukord, mis võib tegelikult muutuda uurimise käigus, praegusel hetkel ma ei leia põhjust, miks peaksid seda, peaksime seda kasutama, kui äh, jõuame tulemuseni, mis on õiguslikult siduv ja mis kaotab ära äh, konkurentsitõkendid. Äh, mõningatel juhtumitel oleme Eh, suunda muutnud eh, nii nende uurimise puhul, mis al võtsid aluseks eh, artikli seitse ehk siis keelamine ja hiljem on suundunud artikli üheksa suunas ehk siis ettepanekute suunad, mis puudutavad siduvaid kompromisse, näiteks Apple Samsungi puhul otsustame paari nädala jooksul, mis puudutab patentide kasutamist standardite puhul, alustasime artiklit seitse, lõpetame artikliga üheksa Äh, uurimised, mis on toimunud artikliga üheksa, ei leidnud piisavalt äh, adekvaatseid vastuseid ja lõpuks võt-, suundume artikli seitse poole. Äh, nii et ühesõnaga, see on segadust tekitav, ei ole võimalik kindlalt öelda, et kas nüüd kasutame artiklit seitse või artiklit üheksa, alates äh, artik- äh,, määrust aastast kaks tuhat neli. minu meelest kõige olulisem on minna äh, asjaga sügavuti äh, ja oluline on leida lahendusi. on vaja leida lahendusi meie konkurentsipoliitika jaoks, sest domineeriva eh, seisundi ärakasutamine tähendab ju seda, et üritatakse elimineerida, eh, et üritatakse oma turu, eh, tururolli ära kasutada enda heaks ja meie saame tegutseda ainult hiljem. suur tänu väga oluline küsimus. nüüd Rahvapartei nimel Antolin Sanchez Presedo. suur tänu teile, eh, esimees. sooviksin samuti esile tõsta suurepäraseid institutsionaalseid suhteid komisjoni konkurentsivaldkonna ja Euroopa Parlamendi vahel. toimunud on pidev dialoog, mis on olnud äärmiselt läbipaistev, toimunud on institutsioonide vaheline koostöö Eh, nii voliniku kui ka teie eh, otseste kaastöötajatega. ning leian, et, et, et eh, suhted on olnud äärmiselt head. ning mis puudutab konkurentsipoliitikat, siis Euroopa Parlamentil on, on oma isikliku algatuse korral teinud omapoolseid ettepanekuid ja mõlemad pooled on näitanud oma kohustusi, mis võeti teie voliniku kuulamisele mõlemad oma poolt enda peale. tahaksin rääkida mõningatest aspektidest, volinik on teinud viie aasta jooksul äh, tublit tööd ja tegelenud ka majandusküsimustega ja on selliseid aspekte, mida saaksin esile tõsta. kõigepealt see, kui oluline on läbipaistvus. Äh, selles osas, kuidas näiteks riigiabid edasi arenevad. Äh, sest kokkuvõttes on oluline teada, kuidas see poliitika edasi areneb, kuidas riigiabid edasi arenevad eh, väga täpselt, detailselt eh, ning eh, ülevaatlikult. see on väga oluline aspekt ja see aspekt peaks edasi arenema. nüüd Google'i küsimus, mis puudutab Google'it siis siin on tõstatatud erinevaid küsimusi, lahendusi leida on parem kui keelde, eh, kui keelata. kui on toimunud eh, rikkumine, siis eh, selge on see, et midagi peab tegema. praegusel hetkel igal juhul on see teema, mis vajab edasist mõtlemist ja arutamist ja see puudutab ka kahe tuhande kolmanda aasta määruse e, muutmist. meil on juba kümneaastane kogemus ja siin on olulisi aspekte, mida silmas pidada. ning e, see peaks puudutama ka avaliku ja erasfääri e, koos toimimist ning veel on üks oluline aspekt mis eh, puudutab siis seda, et eh, konkurentsivolinikud oleks tõeliselt eh, iseseisvad, peame olema selles osas väga järjekindlad ja ranged ning peame olema ka nõudlikumad, et meie tegevusel oleks tuntavad tagajärjed, sest äh, Eh, oleks hea käi-, liikuda selles, eh, sellel teel edasi, võib-olla eh, oleksite valmis kommenteerima mõnedes, neid, mõnda neist küsimustest, mille ma siin tõstatasin yes.? suur tänu teile teie koostöö eest kõigi nende viie aasta jooksul, mis on kahtlemata olnud väga intensiivsed mitte ainult konkurentsivaldkonnas, vaid ka eh, muu, mujal koostöö härra Sanchez Fresedoga on eh, olnud suurepärane mitte ainult sellepärast, et me oleme pärit ühest eh, riigist ja ühest parteist, vaid sellepärast, et härra Sanchez Fresedo on teinud väga tublit tööd ja ja peaks, ta peaks tõsiselt edasi mõtlema, mida ta tulevikus soovib teha. mis puudutab nüüd riigiabide läbipaistvust, siis äh, mis puudutab äh, näiteks riigiabisid pangandusvaldkonnas, nagu te teate, oleme teinud suuri jõupingutusi äh, on esitatud selles osas äh, tehtud kõik selleks, et, et äh, asi oleks võimalikult arusaamatu. on kasutatud tohutul hulgal vahendeid pankade aitamiseks ning äh, on, vahendeid on kasutatud pankade ümberstruktureerimiseks, see on toiminud ja praegusel hetkel võib öelda, et teie abiga oleme suutnud asja läbipaistvamaks muuta ning teiseks eh, uued eh, suunised, eh, mis puudutab riigiabide kaasajastamist, siis puudutab see nõudmisi, et et riigi abidest, riigi abist oleks teadlikud nii kodanikud kui kõik asjast huvitatud osapooled ja need riigi abid, mis jagatakse liikmesriikide tasandil laiali, et need muud lähevad aina rohkem liikmesriikide pädevusse ja see on oluline samm edasi. nüüd teine, mis puudutab Google'it ja see mitte ainult äh, Google'it, vaid kõiki teisi artikli üheksaga seotud otsuseid, kuidas integreerida äh, kompenseerimisvõimalus kahjude pärast äh, rikkumiste ohvritele, mis lahendatakse otsustega läbi artikli üheksa. võib-olla vajab see veel lisaarutelu tulevikus, igatahes on see minu meelest väga tähtis küsimus sest kokkuvõttes tähendab see ju seda, et on otsustatud, et on otsustatud, et on positsiooniga seoses toimunud rikkumine ja õigus on, konkurentsiõigust rikutud ja see peaks tähendama siis seda, et võimaluse korral on ka äh, ohvrite kahjusid võimalik hüvitada ning äh, kolmas küsimus, kahtlemata see küsimus on oluline ja eh, see, eh, mida peaks arutama uus parlament ja uus komisjon, samuti ka nõukogu, sest eh, on tõsi, et liikmesriikide konkurentsiametite olemasolu, mis on loonud terve võrgustiku üle Euroopa, on äärmiselt oluline ning tuleb kontrollida, et kõik rangelt täidaks aluslepingus esitatud nõudmisi, et rakendataks äh, neid äh, reegleid äh, kas siis kom-, Euroopa Komisjoni poolt langetatud otsuseid või riiklike konkurentsiameti poolt langetatud otsuseid. see puudutab seda, kuidas meie poliitikat ellu rakendatakse ning siiani äh, ei ole veel paljud riiklikud konkurentsiametid piisavalt iseseisvad, neil ei ole ka piisavalt vahendeid selleks, eh, mis, eh, et oma tööd eh, iseseisvalt teha. ning eriti mõningates liikmesriikides on olukord praegu äärmiselt keeruline ning üritame aidata seda olukorda lahendada, kuid ei ole õiguslikke vahendeid. näiteks sektoripõhiseid reguleerijaid näiteks telekommunikatsiooni või energiasektorites liiklikul tasandil on kontroll, mis äh, jälgib miinimumnõuete täitmist ja äh, äh, komisjon jälgib, et nõudeid üritatakse täita kõikides liikmesriikides ning see kontroll on äärmiselt oluline osa meie tegevusest. suur tänu, nüüd ALDE nimel paistab, et selles on saamas selline Hispaania üritus, kolleeg Tremosa, palun aitäh, proua esinaine, lugupeetud härra volinik Almonia, suur tänu, et olete tulnud äh, parlamenti ja ma sooviksin äh, teid isiklikult ka tänada selle väga hea koostöö eest, mis meil on olnud nende viimaste aastate jooksul. mul on äh, paar konkreetset küsimust, mis puudutab Google'it ja ka seda õigusabipaketti. nüüd just nii nii et ähm, meie peame loomulikult äh, infot edastama äh, ka järelevalve äh, kohta, selle kohta, kuidas seda on rakendatud nüüd, mis puudutab mehhanismi, siis Google on kolm võimalust ja Google ka soovib maksimeerida oma äh, käivet ja seetõttu oksjonil osalejad äh, siin ei ole tegu äh, sugugi mitte odavama hinnaga osalejate jaoks ega ka positiivseid jooni ei ole ka teiste osalejate jaoks, nii et kuidas, kuidas seda lahendada, me, mina leian, see kolmas pakett on tarbijate jaoks parem, aga võib-olla hinnad on kõrgemad Google teenuste puhul näiteks, mida me oleme näinud ka Google'i otsingu puhul, nii et äh, kui ähm, Google hakkab kasutama oma ähm, valikuid, siis ähm, ta isegi muutub võib-olla veel dominantsemaks, et äh, võib-olla volinik arvestab ka sellega oma edasistes tegevustes. nüüd ma ei saa loomulikult äh, rääkida käimasoleva uuringu, äh, uurimuse ähm, konkreetsetest aspektidest. et see ei ole see, mis, äh, millest peaks rääkima äh, selle, siin raamides. me oleme seda arutanud kitsamas ringis, kus olid kaasatud ka mõningad komisjonide esindajad ja tegu on konfidentsiaalse infoga, mida me arutasime, aga aga kui tegu on sellise üldise äh, Äh, arutelu formaadiga, siis äh, ma ei saa selle, mm, ma ei saa siin praegu käsitleda neid konkreetseid küsimusi, mida te käsitlesite. nüüd, mis puudutab neid nii-öelda vahekohtunikke, kes tegelevad selle küsimusega, ja mis puudutab siis äh, Google'i otsuseid, siis siin on tegu ähm, sõltumatu äh, vahekohtunikku, kes äh, nimetatakse komisjoni poolt ja kes siis ka konkurentsivolinikule peab äh, reeglipäraselt aruandeid arvatavasti siis iga kord kvartalis edastama. ja need aruanded lähtuvad siis selle vahekohtuniku enda arvamusest selle kohta, kuidas kuidas vastavaid sätteid on rakendatud, kuidas on arvestatud tarbijaorganisatsioonide ettepanekute huvidega ja seetõttu siin on just Euroopa Tarbijaõiguste Asutus oluliseks partneriks ja see on seotud ka artikliga üheksa, mis on seotud ka erinevate õigussätetega ja meil on seal ära toodud ka vahekohtunikud, kes võib-olla ei ole nii kuulsad kui need, kui see, keda on, kes töötab Google'i vaheotsusega, aga iga isik, iga ühing, kes teeb olulisi ehm, kommentaare võetud kohustuste täitmise kohta või mittetäitmise kohta, kohustuste kohta, mida on võetud vastavalt artiklile üheksa, siis kõik need kommentaarid võetakse ka teatavaks ja nendega arvestatakse. ja see on ja, ja sellisel juhul on tegu kohustusega, et ka vahekohtunikku hoitakse asjaga kursis ja vastupidi ja oli ka üks juhtum, mis puudutas siis artikkel üheksa kohaste kohustustest mitte kinnipidamist ja tegu oli siis negatiivse otsusega, mida, mille me võtsime menetlusse ka väga kiiresti ja niipea, kui me saime infot äh, rikkumise kohta, siis me asusime kohe menetlema. ja äh, selle tulemuseks oli äh, trahv, mille suuruseks oli üle viiesaja miljoni euro. nii et need vahekohtunikud, kes käsitlevad artikli üheksaga võetud kohustusi, nende roll on äärmiselt oluline. nüüd, mis puudutab nüüd oksjoneid vertikaalsete otsingumootorite ehm, puhul. siis siin on oluline see, kuidas tulemuste, kuidas tulemusi on esitatud, kui läbipaistvad ja nähtavad nad on. ja, ja me teame, et siin on oluline just nende klikkide arv ja see, kes rohkem tarbijaid ehm, ligi meelitab tänu sellele selgele äh, selgele kujutisele, siis äh, nemad saavad muidugi rohkem, rohkem tarbijaid ja nii et mina ei ole päris samal arvamusel kui teie nende tarbijate käibe osas. Google'i omad teenused peavad oma äh, tasusid siis äh, jagama teistega, kes on äh, samamoodi oma teenused üles ehitanud. aitäh, ma lihtsalt ootasin, kuni tõlge lõpeb ja nüüd roheliste nimel. Pass Vaikot, palun aitäh, Sharon ja aitäh ka härra volinik selle eest, et äh, olete täna siia tulnud. mul oleks kaks küsimust, mida ma sooviksin teiega arutada. see puudutab siis äh, riigiabi energiasektorile ja teine puudutab konkreetsemat küsimust ja see puudutab ähm, riigiabi ühele Hollandi ähm,, minu päritoluriigi äh, lennujaamale eelmisel ähm, aastal te oma seisukohtades ütlesite väga selgelt, et tehnoloogia neutraalsus on äärmiselt oluline ettepanekus, mida väga tugevalt kritiseeriti ja mina võin näiteks öelda, et tehnoloogia neutraalsus Äh, just ähm, äh, taastuvate allikate puhul äh, sellega on tegeletud Hollandis väga palju ja ja me oleme näinud, et kolmelt protsendilt on see nüüd tõusnud neljale protsendile ja see näitab, et see poliitika tehnoloogia neutraalse poliitika absoluutselt ei toimi ja teie ütlesite, et et selle eesmärgiks oli edendada taastuvate energiaallikate mm, kasutamist, aga see ei toonud mitte midagi, nii et ma sooviksingi teada, et et millise suuna te nüüd valite ja nüüd, kui ma vaatasin uut ettepanekut, e, mida ei ole loomulikult mitte keegi peale kõigi siinolijate näinud, siis ma näen, et seal on natukene rohkem pikaajaliste ähm, uue tehnoloogia äh, äh, potentsiaali kohta. aga mina sooviksin täpsemalt teada, et mida see tähendab näiteks äh, selle kohta, kui on olemas mingi pikemaajalisem tehnoloogia, aga mis aastatega muutub aina kallimaks ja see on just tuumatehnoloogia, nii et ma sooviksin ka teada, et, et et äh, milline on teie seisukoht äh, selle toetuse programmi osas, äh, mida läbi viib näiteks praegu Ühendkuningriik, milline on teie seisukoht ja, ja milline on teie seisukoht riigiabi energiasektori kohta, nii et millal tuleb teie vastav ettepanek, ma kuulsin midagi üheksanda aprilli kohta, aga aga ma tean, et vähemalt tuhat ähm, osalejat oli aruteludes, ähm, konsultatsioonides nii et ähm, oluline on, et seda küsimust ikkagi täht- äh,, piisavalt arutatakse. ja nüüd äh, Hollandi lennujaam, Trentele lennujaam, mis on väga lähedal äh, Münster-Ostenbrücki lennujaamale Saksamaal ning äh, see on saja kilomeetri raadiuses ning äh, Hollandi äh, valitsus on suunanud väga palju riigiabi sellele lennujaamale, juba kakskümmend miljonit on suunatud selle lennujaama väljatöötamiseks, samas sada kilomeetrit kaugemal Saksamaa poolel on lennujaam, mis praegu kannatab kahjumi all ja, ja selle võimekust ei ole piisavalt äh, ära kasutatud ja nii Danzigi juhtumi puhul me teame, et kui saja kilomeetri raadiuses on samasugune lennujaam, äh, mis kannatab äh, kahjumit, siis sellisel juhul on riigi abi võimatu ja see oli teie seisukoht tollal, meie sooviksime, et, et samamoodi käituks ka Trente lennujaamas aitäh, nüüd mis puudutab nüüd äh, energiat ja neid keskkonnasuuniseid, tehnoloogianeutraalsus. sellisena on see ju päris hea äh, põhimõte, aga praktikas on seda väga keeruline rakendada ja me tunnistame seda, et mul ei ole seda ettepaneku viimast versiooni, nagu te ütlesite, et praegu see on äh, meie ähm, sise aruteludes peale väga laiaulatuslikke arutelusid ja ja me näeme, et kõik vastused, mis me saime, mis me saime tänu äh, avalikele konsultatsioonidele, mida viidi äh, läbi mitmeid, et neid on analüüsitud ja neid äh, ja Digicomi üksus veel endiselt analüüsib. nii et ähm, me oleme näinud, et meie teenused teen,, teenistused väga hästi töötavad ja, ja meie peadirektoraadi üksused on väga hästi töö teinud, eriti mis puudutab EI suuniseid, energia äh, suun-, äh, sektori äh, suuniseid ja me näeme, et tähelepanu on väga suur olnud selle teema vastu. aga ma arvan, et me jääme ikkagi selle üheksanda aprilli tähtaja juurde, mis puudutab siis suuniste vastuvõtmist ja see peaks alles juulikuus jõustuma. ja, ja peale seda siis need, kes soovivad, võivad hakata seda äh, rakendama. nüüd, mis puudutab tehnoloogia neutraalsust, siis see on ikkagi hea põhimõte, seda on aga raske rakendada, ma olen üritanud äh, saavutada tekstis, äh, mis praegu on meie teenistustele edastatud, tagada ka selline kohane paindlikkuse määr selleks, et arvestada erinevate kogemustega, mida me oleme saavutanud tehnoloogia neutraalsuse osas. selleks, et seda saaks äh, testida pilootprojektide raames ja et meil oleks selline ähm, võimalik progressiivne tee, tagamaks võimalikult ähm, kõrge tehnoloogia neutraalsuse määr ja te juba mainisite juba, et seda Hollandi juhtumit, aga meil on väga palju juhtumeid Euroopas, Holland ei ole ainus Euroopa riik ja meil on rohkem kogemusi, rohkem seisukohti selles osas ja need on meile näidanud, et me võime edeneda järk-järgult, pragmaatiliselt, aga, aga tehnoloogia neutraalsus põhimõtteliselt on ikkagi hea põhimõte. nüüd edasi, meil käib ka uurimine äh, Ühendkuningriigi äh, riigi abi kohta, mis puudutab Hinkli äh, tuumajaama. detsembrikuus me uurimise avasime ja me oleme väga palju tööd teinud selle teemaga koos Briti ametiasutustega, nii et Ehm, Briti ametiasutused on üritanud võimalikult kiiresti selle otsusega edasi minna, aga tegu, tegu on väga keerulise juhtumiga ja lisaks sellele, et see on keeruline juhtum oma loomu poolest, me peame kasutama ka lepingust tulenevaid võimalusi. et me peame ka otsustama, millise kriteeriumi alusel me otsustame, kas äh, see, see projekt on kooskõlas või mitte Eh, meie suunistega, sellepärast et ei eelmised suunised ega ka uus, uutes suunistes ei ole eh, tuumaenergia ära toodud riigiabi all ja see loomulikult eh, muudab keeruta-, keerukamaks ka meie tööd, mitte ainult keerulisemaks, nii et tuumaenergia küsimus on siin keeruline riigiabi kontekstis et kui me saame veel selle komisjoni mandaadi ähm, jooksul otsuse langetada, siis ma pigem eelistaksin seda, et ma ei sooviks äh, sellist uurimist oma mm, järeltulijale edasi anda, aga kui see ei ole võimalik, siis loomulikult järgmise komisjoni mandaadi ametiperioodi jooksul minnakse sellega edasi. nüüd, nagu te teate, hiljuti me võtsime vastu uued suunised mis käsitlevad äh, lennujaamu ja lennuliine ja me oleme väga selged kriteeriumid kindlaks määranud selles osas, äh, äh, kuidas hinnata, kas investeering on kooskõlas riigiabiga või mitte, mis puudutab siis investeeringuid lennujaamade taristutesse. ja seal on ka ja siin on üks tegur, millega tuleb arvestada, et et me peame vaatama ka neid juhtumeid, mis praegu on käsitlusel ja me peame ka vaatama, kas konkreetne lennujaam on abikõlbulik võrreldes teiste lennujaamadega selles piirkonnas või mitte, siin tuleb loomulikult äh, Äh, vaadata ka, läheneda mõistlikult sellele, vaadata, kas lähedal on mingeid lennujaamasid või mitte. ja see puudutab mitte ainult lennujaama, vaid äh, ka teisi äh, transpordiviise selleks, et tagada, et erinevad transpordisõlmed oleksid seotud ja oluline on ka taristu olemasolu nüüd äh, te mainisite Poola juhtumit, kaks lennujaama olid liiga lähedal ja see esimene lennujaam, mis seal oli juba varem olnud, see, siin on tegu äh, lennujaamaga, mis sai riigi abi ja seda mitte ainult riiklikust fondist, vaid ka Euroopa fondidest. ja, ja ta, äh, ta tegutses ähm, kahjumiga ja seetõttu ei olnud ka põhjust teisele lennujaamale anda riigiabi ja see vahemaa nende lennujaamade vahel oli isegi vähem kui sada kilomeetrit. et ma täpselt ei mäleta ähm, seal kõik, selle juhtumi kõiki detaile, need ähm, ma ei tea, kas selles osas otsus on juba äh, langetatud või mitte selle juhtumi osas, aga ma võin teile kirjalikult veel vastata, aitäh. aitäh me peame natukene distsiplineeritumad olema, sellepärast et muidu kõik ei saa sõna, kes on äh, sõna soovinud. järgmisena Rahvapartei nimel palun, Werner Langen. aitäh, aitäh, härra volinik. ma olen nüüd juba neljandat ametiperioodi siin majanduskomisjonis ja ma pean äh, tõesti teile tegema komplimendi, et üheksakümne neljandast aastast äh, olete teie siin esimene, kes äh, Äh, tõesti väga ähm, pragmata-, pragmaatiliselt tegutseb, mitte ainult poliitiliselt plaanist lähtuvalt. Nelly Cruz ähm, ise läbirääkimisi ei pidanud, esitas ainult oma ametnike arvamust, eelnevad olid äh, veel rohkem poliitilised ähm, isikud ja seetõttu mul on äärmiselt hea meel selle üle, et teie tõesti võtate tõsiselt arutelusid ähm, parlamendiga mul oleks mõningad küsimused, üks puudutab küsimust, mida te juba mainisite ja see puudutab riigiabi äh, reegleid äh, taastuvenergia allika kohta, et ja see puudutab ka Saksamaa uut õigusaktid ja ma tean, et te veel libas, viisite läbi ka läbirääkimisi selles osas ja täna äh, Saksamaa meedias ähm, räägitakse, et te olete teinud uue ettepaneku äh, valdkondade, sektorite ja analüüside kohta selles osas, mis puudutab Euroopa siseturgu, nii et äh, siin te ei, ei käsitle mitte ainult äh, väliskonkurentsi, vaid ka äh, sisekonkurentsi ja et nõuete ka, et oma et energia tootmine ka käsitlemist leiab ja mul oleks väga hea meel, kui te selle kohta paar sõna saaksite öelda. nüüd teine küsimus, seda juba ka mainiti Äh, lennujaama või äh, õhutranspordi suunised, et siin on tõesti väga palju juhtumeid praegu käsitluses, et kas te oktoobri lõpuks äh, saate need veel uute suuniste alusel läbi menetleda või mitte? ja viimane küsimus, siin on tegu pigem piirkondliku probleemiga. et avalikkuses mõistev suhtumine konkurentsipoliitika vastu ei ole küll väga tugev, kuigi see on üks kõige olulisem Euroopa majandusriimiks, et Nürburgring, seda te kindlasti tunnete, sealne esindaja ütles, et, et Euroopa Liit nõudis äh, meil seda ära müüa, nimelt härra Almunia nõudis seda, vastasel juhul me oleksime pidanud lihtsalt seiskama, et kõik tegev, kogu tegevuse Nürburgringil. nii et mina leian, et konkurentsipoliitika on Euroopa siseturu jaoks äärmiselt oluline, et aga kuidas teie saaks, mida teie saaksite veel teha, et selliseid juhtumeid vältida ja et ka avalikkuse arvamus oleks positiivsem teie konkurentsipoliitika vastu? aitäh, härra Langen, teie sõbralike sõnade eest, nagu te teate, kahe tuhande neljandast aastast, mitte ainult selle teema puhul, vaid ka varasemate teemade puhul meie koostöö on olnud väga hea, isegi kui härra Salva või ka teiste puhul ma ei äh, toeta teid kõikides küsimustes, aga ma usun, et me oleme endiselt sõbrad. nagu te ütlesite, konkurentsipoliitika ei ole väga populaarne, et, et, et et kui ma teid toetan, siis ma võib-olla annan hääli teistele. aga naljad naljaks läheme energiasuuniste juurde. siin suunistes on viis põhipunkti. kõigepealt äh, riigiabi äh, kooskõla taastuvenergiaallikatega, äh, siis riigiabi taristutesse, energiatõhususe meetmetesse, riigiabi ka võimekuse mehhanismile ja viies punkt, kuidas käsitleda seda erikorda, mida äh, mõningatele riikidele on võimaldatud, sealhulgas Saksamaale, et mis puudutab siis energiamahukaid ähm, tootjaid, sest ähm, et äh, kuna tegu on siis energiamahukate tööstustega, kuidas seda küsimust käsitleda riigiabi valguses. nüüd, peale seda kuulamist on mul veel kaks kohtumist äh, sektorite esindajatega, keda otseselt äh, puudutavad need suunised. ja me arutame ka asja liikmesriikidega ja Saksamaa on üks nendest ja isegi kui ma kahjuks ähm, Saksamaa pressist iga hommikul aru ei saa, mul on siiski vaja tõlget selleks, et lugeda saksa lehti, aga ma tean, et, äh, et minu nimi, minu nimi on praktiliselt iga päev Saksa meedias, nii et ma tean, et äh, Saksa meedia tõesti käsitleb väga aktiivselt seda teemat. meie üritame nüüd koostada loetelu sektoritest millele saab anda osalise välistuse, osalise erandi ähm, selles, mis puudutab siis äh, maksundust näiteks või ähm, taastuvenergiaga seotud küsimusi ja nii edasi. ja need sektorid tuleb valida lähtuvalt nende elektri mahu, mahukusest. Äh, nimelt, kui energiamahukad on äh, need ettevõtted ja nende kaubandusmahukusest, sellepärast et äh, kui me vaatame siseturgu, siis me peame ju ka, siis me peame ka arvestama erinevate äh, teguritega, mis puudutab süsinikuleket, äh, konkurentsi olukorda, et nii et energiamahukus ja kaubandusmahukus on siin olulised tegurid. riigiabi võimaldamisele. see annab siis meile sektoritele loetelu ja siis me peame ka kaaluma seda, kui lai võib see erand olla ja põhiline, põhi, kõige olulisem põhimõte äh, suuniste ettepanekus on see, et siin peab, et äh, bruto lisandväärtusest äh, kindel määr peab olema ületatud, aga on ka selliseid eh, väga energiamahukaid tootmisi, mis vajavad eh, erikorda. ja me praegu vaatamegi, et millises mahus me seda erikorda peaksime kohaldama või tagama neile või või millist sellist eeliskohtlemist eh, me peaksime kohaldama sektoritele, mis on väga energiamahukad või siis kaubandusmahukad. nii et üheksandal aprillil me ot-, langetame otsuse ja me peame loomulikult seda otsust veel äh, kalibreerima veel viimasel hetkel ja me saame väga palju infot, äh, sisendinfot selle kohta, et me saaksime erandite määra kohaseks timmida. ja siin me ei tohi mõelda ainult ühele tööstussektorile ühes liikmesriigis, ei, me peame mõtlema kogu tööstusharule, sellepärast et teised maksavad ju selle eest, mida erandid äh, saanud ettevõtted ei maksa ja me peame arvestama loomulikult ka liikmesriigi olukorraga, eriolukorraga, aga ma loodan, et me jõuame hea kompromissini, nii et mulle meeldib läbirääkimisi pidada küsimuste osas, mis on läbiräägitavad. nii et vaatame, kuidas me jõuame hea otsuseni. nüüd lennuliinid. meil on praegu mõningad küsimused ähm, käsitlusel ja uute suuniste alusel meil on juba mõningad otsused langetatud, nüüd järgnevatel päevadel me langetame otsuse veel teise rühma otsuste puhul, ma üritan küll seda menetlust kiirendada, aga ma ei, aga ma ei oska teile öelda, kui palju juhtumeid kolmekümne esimeseks oktoobriks läbi arutatud saavad. nüüd, mis puudutab Nürburgringi, ringi siis ähm, ma ei ole kursis Saksamaa maksujõuetuse õigusega, aga teie teate seda väga hästi ja nüüd, millised on meie kriteeriumid Nürburgringi osas ja mis puudutab riigi abi Nürburgringile, nagu ma teile eelmisel korral ütlesime, kui me kohtusime Strasbourgis, siis ma ei, ei aruta seda, seda, kuidas peaks Saksamaa kohaldama maksejõuetuse õigust, aga need, kes seda rakendavad, peaksid olema vägagi hästi kursis meie õigusliku raamistikuga ja meie otsustega. nii et see, nendes, selles plaanis mingit arutelu aset leida ei saa, nii et nemad peavad kohaldama oma õigust, mis peaks arvestama ka meie laiema õigusraamistikuga ja, ja vastupidi nii et need, kes eh, tegelevad maksujõuetuse menetlusega Saksamaal, eh, mina ei saa ju neile öelda, kuidas nad peaksid seda õigusloomet eh, rakendama, seda nad peaks lihtsalt teavad. aitäh, meil on veel paar minutit ainult üle jäänud, nii et teeme veel kiire küsimuste-vastuste vooru, siis me saame ka ajast kinni pidada, kui mitte, siis sellisel juhul me peame kolm viimast sõna soovijat kokku panema. nüüd Liisa, palun suur tänu, räägin inglise keeles, et kiiremini teha. leiab kõneleja. minu küsimus puudutab konkurentsieeskirju ja riigiabi, kui me võrdleme pankade äh, päästmist äh, väljaspool ja seespool pangandusliitu, äh, mina olen selle valdkonna raportöör, tahaksin rääkida kahest teemast meil on oma pankade stabiliseerimise süsteem, äh, pankade äh, solveerimise direktiivis ja see aitab äh, pankade kahju kontrolli all hoida, kuid SRM-is seda vahendit ei ole Äh, mitte meie ettepanekul, vaid nõukogu ettepanekul. samuti on erinevad, erinevate fondide kasutamise puhul, BRD puhul on äh, kaheksa protsenti kogu vastutus eranditega ja nii edasi, aga on ka kakskümmend protsenti üle vaadatud äh, varasid. ja on erinevaid fondivahendeid, SRM-is on ainult kaheksakümmend protsenti kogu kohustustest. nii et äh, pangandusliidus äh, on äh, süsteem jäigem kui väljaspool. kuidas see peaks toimima ühtse turu kontekstis? kas nende nõuete erinevustest tekib ka teatavaid ohte? ja siis pangakriiside lahendamise tegevus kui selline või solveerimistegevus, kas komisjon on valmis korraldama asju nii, et äh, saaks hoida kontrolli all fondi vahendite kuritarvitamist äh, ja teha seda kiiresti, kui vaja on, et me saaksime usaldada seda, et äh, komisjon usaldab et komisjon osaleb äh, kiireloomuliselt vajaduse korral äh, pankade maksevõime taastamise või päästetegevuses, solveerimise tegevuses. teen kiiresti, mõningad äh, teemad on liiga üksikasjalikud ja spetsiifilised selleks, et neid hakata täna siin rääkida, aga rääkima nendest, aga aga te võite alati meie poole pöörduda eraldi põhimõte, mis kehtib, on see, et äh, riigi eeskirjad, äh, riigiabi eeskirjad, riigiabi suunised äh, on riigiabi suunised, mis on mõeldud pangandussektorile ja ükskõik, mis puudutab igasugust pangakriiside lahendamist, solveerimist, siis me rakendame ühesuguseid tasandeid, me ei saa rakendada erinevaid nõudeid, sellepärast et üks pank on pangandusliidus ja teine ei ole võrdsed tingimused riigiabi kontekstis peavad jääma jõusse, erinev, hoolimata sellest, et et üldine õigusraamistik on teatavate erinevustega Pangandusliidu äh, piirkonnas ja väljaspool, ma ei tea, kuidas see tehniliselt toimib, eks seda näis, võib-olla on mõningaid raskusi tulekul, äh, mida me peame siis hiljem leevendama või kõrvaldama, aga eks siis näis. ja teiseks kui me valmistasime ette oma ettepanekut SRM-i kohta komisjonis ja parlamendi ja nõukoguga arutelusid pidades tahtsime me kaitsta komisjoni ainupädevust riigiabi eeskirjade, riigiabi suuniste jõustamisel. ja nüüd me oleme jõudnud selleni, et SRM-i nõukogu ei võta vastu otsuseid enne, kui komisjon on oma arvamusest selle kohta riigiabi valguses andnud, nii nagu see on. tulevikus tuleb meil siis pangakriiside lahendamise või solveerimise mehhanism, mis on olemas praegusel hetkel ainult mõningates liikmesriikides, mitte euro tasandil, mitte euroala tasandil, mitte Euroopa Liidu tasandil, siis äh, kuna tegemist on minu viimase äh, kohtumisega teiega, siis ma võin teile ise omalt poolt öelda, et minu isiklik arvamus on selline, et ma toetan Michel Barnet, kes ütleb, et et ma ei aktsepteeri seda, et komisjon peab oma otsust tagasi hoidma. ja üleöö seda andma, meil on vaja mõistlikke tähtaegu, et komisjon saaks sekkuda kui komisjon peab reageerima kolme tunni jooksul, siis on parem, et komisjon üldse ei reageeri. nüüd peate teie aitama. riigiabi, riigiabi jääb alati komisjoni ainupädevuseks, kuid ärge komisjoni nurka suruge, sellepärast et komisjon ei tohi nurka suruda. suur tänu, Alinik. suur tänu ütleb proua Maletitš, ka mina küsin oma küsimuse inglise keeles, et kiiremini teha. Äh, konkurentsivõime seisukohast on nagu majanduskasv väga oluline ja me peaksime igal juhul konkurentsipoliitika jõustamise tagama nagu kord ja kohus kõikides liikmesriikides, sellepärast et see soodustab ka majanduskasvu. üks komisjoni ülesandeid on toetada majandus kasvab pankrotieelsete kokkulepetega, nüüd on äh, selle teemaga tegeletud ka Horvaatias, see on sisse toodud Horvaatiasse ja selle süsteemi sissetoomisel on äh, oma plussid ja miinused. ma tahaksin kuulata, kuulda, mis on teie arvamus äh, selle ma ei saanud täpselt aru, millis, millise, mis asja rakendamisest te rääkisite, küsib äh, volinik. Äh, panga, äh, pankrotieelsete kokkulepete kohta teie arvamust paluksin, ütleb Raul Malteditš. kui riigiabi on kaasatud, siis peaks ja riigiabi valguses seda asja analüüsima, aga muidu see ei kuulu sellesse valdkonda. komisjon ei saa kasutada konkurentsipoliitika vahendeid selleks, et et liikmesriigi tasandil pankrotieelset õigusraamistikku luua, aga siin saab kasutada konkurentsipoliitikat ainult riigiabi kontekstis ja sellisel juhul ei saa komisjoni ainupädevust küsimärgi alla seada, ma arvan, et paljudes liikmesriikides on meil paigas äh, süsteem, millest lähtuvalt me kasutame kõrvuti neid kahte äh, valdkonda. suur tänu, härra volinik proua McCarthy. ka mina tahaksin tänada siin äh, voliniku ja voliniku töötajaid tehtud hea töö eest. Te olete öö, äh, humoorikalt, avatult öö, suutnud palju ära teha, äh, lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest samas, äh, nii et see on äh, vägagi väärt panus. Teie saavutused on muljetavaldavad, mina olin tarbijate tarbijaküsimuste komisjoni esimees Euroopa Parlamendis ja selle tarbijate jaoks oletegi te küll väga palju ära teinud. Te mainisite siin ka võrdlusaluseid ja ma arvan, et võrdlusalused on muutunud üha Äh, raskemaks valdkonnaks Libor, Euribor, kartellivastase õiguse äh, eeskirjad, mis täiendavad äh, meie tegevust. mina arvan, et tegelikult need õigusvahendid hoopis aitavad käitumist muuta, me soovime käitumist muuta tavaliselt üritatakse seadustest kõrvale hiilida, aga selliste meetmetega üritatakse äh, finantsmaailma eetilist lähenemist ja käitumist üldiselt muuta ja minu meelest on see kasulik. ja Foreksi puhul näiteks palusin ja, ja räägiti, Foreksist räägiti ja ma tahtsin teile, et te käsitleksite nafta ja gaasi küsimust võrdlusaluste küsimuses. see valdkond vajab suuremat tähelepanu ja kas te arvate, et äh, hinnaagentuurid peaksid olema samuti kaasatud? Hiina omal ajal, kui me neid võrdlusaluseid käsitlesime, siis me ei suutnud leppida kokku kohaldamisalas, reguleerimisalas. kas võib-olla oleks pidanud see olema laiem, mida minu fraktsioon soovis? ja mida te soovite veel oma ametiaja jooksul ära teha, teil on väga lai töövaldkond millised valdkonnad või millised on teie need tööülesanded, millega te tahaksite enne oma ametiaja lõppu lõpule jõuda? ja järgmise parlamenti huvisid silmas pidades sooviksin teada, et millised on tulevikus kõige kuumemad teemad, kuumemad valdkonnad, kus on probleeme konkurentsi rikkuva käitumise ja kartelli liikumisega suur tänu, proua McCarthy, suur tänu teile ka teie lahkete sõnade eest. konkurentsipoliitika on väga tugev instrument, millel on selged ja tugevad tagajärjed, kuid see on tagantjärele kasutatav instrument. prognoosimise seisukohast ei ole sellest väga palju kasu see on suunatud rikkumistele, uurimustele ja õigete otsuste langetamisele pärast uurimisi, kuid tuleviku prognoosimine ei ole selle poliitikavaldkonna tugevam külg. mis puudutab võrdlusaluseid, siis intressimäärade võrdlusaluste kallal oleme alustanud juba tööd. praegu uuritakse juba mitmeid üksuseid Euribori, Libori juhtumitega seoses, kuivõrd nad ei tahtnud kokkuleppele jõudnud siis Foreksi kallal äh, oleme alustanud eeltööd. siis äh, naftatooted, tuletisinstrumendid, võrdlusalused, ka selles valdkonnas on meil äh, uurimus käimas ning võib-olla tulevikus tuleb selliseid uurimisi veel, aga, aga kes seda oskab ette näha pean teile ütlema, et kui meie inimressurss oleks suurem, siis võib-olla tulevikus oleks meil võimalik ka alustada ex-ante või vabandust, ex-officio uurimusi, aga praegu on meil käed tööd täis nende juhtumitega, mida me praegu me uurime ja see töö jätkub järgnevate aastate jooksul järgmine konkurentsivolinik peab arvestama sellega, et tema tööülesannete hulka kuulub ka selliste juhtumite uurimine. mõningad nendest võrdlusalustest tulevikus kindlasti seatakse ka küsimärgi alla ning äh, nende vajadus seatakse küsimärgi alla seoses äh, manipuleerimisjuhtumitega, aga ega ma ei näe tulevikku. prioriteedid, finantssektori rikkumised äh, on äärmiselt tõsised ja finantssektori käitumine, kuritegelik käitumine oli, oli äärmiselt äh, murettekitav probleem, ma mäletan, kui me kohtusime finantstööstuse esindajatega, sellest on juba möödas kuid siis nad tõesti tundsid, tundsid muret, tundsid südamest muret, sellepärast et kodanikud, äh, kodanikud, tarbijad, kliendid äh, ei usalda enam finantsteenuseid, äh, sellepärast et, et sellised olid, see oli meie negatiivsete kogemuste tulemus finantskriisi tulemusena. aga me töötame selle teema kallal mitte ainult konkurentsipoliitika valdkonnas, aga, aga, aga ka mujal ja, ja, ja mujalgi töötatakse selle kallal Ameerika Ühendriikides, mujal äh, kartelli liikumise vastases koostöös äh, ja nii edasi ja see kõik on tingitud finantssektori varasemast käitumisest. enne kriisi soovisid nad meid veenda, et äh, nad peavad endal, et nad peaksid saama õiguse oma tegevust ise reguleerida, oma eetilisi standardeid ise reguleerida, oma käitumist ise reguleerida. ja kui me endiselt avastame selliseid rikkumisi, siis kes, kes hakkab usaldama mingisuguseidki võrdlusaluseid või mingisuguseidki pakutavaid teenuseid, mis peaksid rajanema usaldusele. teised minu töövaldkonna prioriteedid, energia, ma ei äh, hakka nüüd paari minutiga seletama, miks, aga on selge see, et energia on väga tähtis sektor, kus äh, nii äh, seadusandja kui ka konkurentsivõime ametivõimud peavad äh, selle valdkonnaga tegelema, telekommunikatsiooni valdkond, digitaalarengu valdkond ja, ja kõik tegevusvaldkonnad, mis on ühel või teisel moel seotud interneti arenguga seal on mitmeid puudujääke reguleerimise valdkonnas, seda ei ole veel reguleeritud ja kui reguleerimistööd alustatakse erinevatel tasanditel, erinevates valdkondades, siis näeb, kuhu see asi areneb, aga vahepealse aja jooksul ainus vahend, mis on meie käsutuses, peaks aitama meil ka probleeme lahendada, näiteks Google'i ja teiste juhtumite puhul, mida ma siin juba olen esile toonud koos talitusega seotud probleemide lahendamine on nende teenuste säilimise seisukohast näiteks häda vajalik. ja suur tänu, härra volinik, meil ei ole enam eriti aega, kõigepealt härra Skinner ja siis härra Klints viimaste küsimuste esindajatena härra Skinner, suur tänu, et te äh, kohtusite meiega ka paar päeva tagasi. see konfidentsiaalne äh, kohtumine oli väga kasulik kohtumine meie jaoks, äh, vähemalt minu silmis ja väga huvitav oli lugeda sellest järgmisel päeval ajalehest, millest oli tõesti kahju, me peame ju austama teineteist, aga Google'i juhtum on väga tähtis juhtum, kuid ma ei ole kindel, et ma olen teiega nõus ja ma ei ole nõus ja ma, ja ma ei ole päris kindel, kas kõik teisedki kohalolijad olid teiega nõus, teie kõikide seisukohtadega. Te võtate oma kohustusi tõsiselt, aga FTC, te ütlesite, et Ameerika Ühendriikides on äh, leebe lähenemine, kuid nad saavad kohe alustada uurimusi. Teil on aga siin viie aastane puhver. miks ei ole meil vähemalt mingisugust väiksemat ajavahemikku, et kui me saame, meil on vaja kedagi välja kutsuda, siis me saaksime äh, nad välja kutsuda, võib-olla me saame alati oma seisukohti küll muuta, aga jah. ja teiseks äh, Liverpool ja Euroopa Liidu vahendid, mida anti praamiteenuseks mida ei kasutatud konkurentsipoliitika seisukohast otstarbekalt. ja Ühendkuningriik soovis vahendeid tagasi. komisjon ei olnud selle seisukohaga nõus, meie arvates on olukord vastuoluline. kas te võiksite olukorda selgitada? härra Klints lahkus äh, paraku, nii et äh, mis siin siis ikka, vastake, härra volinik. suur tänu, härra Skinner ei koondagem siiski, ma võin vastata härra Skinnerile ühe minutiga ära, ütleb härra Valnik. mis puudutab Google'i küsimust, siis jah, ka mina tunnen muret äh, äh, sellepärast, et, äh, et konfidentsiaalsed kohtumised jõuavad ajakirjandusse järgmiseks päevaks. viis aastat kohustuste tähtajana, kui need kohustused, kohustusi rikutatakse artiklist üheksa, siis on äh, tagajärjed kohesed ja väga ranged. võin teile öelda, ja need viieaastased kohustused siin on seotud nelja konkreetse murega, mitte kogu ettevõttega, mis oli nende murede alguses. me uurime ka teisi valdkondi. ja siis ei äh, nii et me ei leia seda, et see oleks meie jõustamissuutlikkuse piirang. see on täiesti tavaline periood kohustuste äh, rakendamiseks, usaldusisik, äh, fondihaldaja teeb oma tööd ja meie käed ei ole sellest seotud. mis puudutab Liverpooli, siis ma ei oska sellele küsimusele täpselt vastata, sellepärast et ma pole sellega päris kursis, kuid äh, saatke mulle see täpsem info ja küll ma vastan sellele omal ajal. suur tänu ja härra Klints, palun. suur tänu, härra volinik. ma teen tegu väga lühidalt, kuna aeg on napp. maailma tasandil on äh, konkurentsiõigus üsna sama tasemel, õiglane, range nagu meil. eks te ise teate, kuidas täpselt võrrelda Ameerika Ühendriike ja Euroopa Liitu. kuidas te võrdleksite aga konkurentsiõigust Indias ja Brasiilias? suur tänu, härra Klints, teie ja suur tänu ka koostöö eest nende pikkade aastate jooksul. meil on väga-väga head suhted Konkurentsiameti võimudega suurema oote osa, suurema osa tööstusriikidega, me oleme oma suhted üles ehitanud lähtuvalt vastastikuse mõistmise memorandumitest, vastastikuse ja lähtuvalt kahepoolsetest kontaktidest. me jätkame neid kontakte, jätkame dialoogi, kaasates erinevate kohtu valdkondade kohtualluvusega ametivõimude, ametivõimud nendesse aruteludesse. mis puudutab tärkavaid majandusi, siis tärkavate majandustega on meil ka nüüd juba suhted muutunud ametlikumaks, oleme alla kirjutanud oma vastastikuse mõistmise memorandumid kahe või kolme Hiina ametivõimuga läbirääkimised äh, toimuvad ka järgmistega, meil on korrapärased kontaktid ka äh, India ametivõimuga, Delhiga kirjutasime oma koostöödokumendile alla äh, kuid tagasi, Brasiiliaga, Venemaaga ja nüüd teeme ettepaneku ka Lõuna-Aafrika konkurentsiametile suhete formaliseerimiseks samuti on meil kaks dialoogiplatvormi OECD äh, ja isegi kui need tarkama majanduse liigud ei ole OECD liikmed, osalevad nad meie aruteludes ja kõik peale hiinlaste osalevad rahvusvahelises konkurentsifoorumis, mis loodi üksteist aastat tagasi ja see on mitteametlik suurepärane platvorm, mis aitab meil kogemusi vahetada, vahetada häid tavasid ning äh, kaaluda erinevaid menetlusi, äh, erinevaid maksuprobleeme ja maksuküsimusi näiteks äh, ja meie võrgustikku lõimitakse üha rohkem ametivõime, seda aktiivsemalt, kuid peab ütlema, et et sugugi mitte alati ei ole sellised ametivõimud poliitiliselt nii sõltumatud, kui seda oleks vaja selleks, et et konkurentsipoliitikat nagu kord ja kohus jõustada. Nende õigusraamistik võib olla sarnane meie omale, kuid poliitiline sõltumatus ei ole saavutanud veel taset, mis mida usaldusväärne konkurentsipoliitika jõustamine eeldab. suur tänu, härra volinik Armas Hakin, suur tänu selle huvitava mõttevahetuse eest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 So we move on to the next item of the järgmise päevakorrapunkti juurde ning arutame äh, proua Daniel Nunuiga äh, edasist äh, rääkida on Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu eesistuja ning siin on Äh, ning enne kuulamist saadeti proua Nulle väga palju küsimusi ning äh, vastas e seitsmeteistkümnendaks märtsiks. kõigepealt äh, suur tänu teile selle eest, et te meie kuulamisele tulite, proua Nui, ja kui te olete valmis, siis palun, teil on sõna kümneks kuni viieteistkümneks minutiks. Microphone. Yes. Okay. Mr Chairman, honorable members of the European Parliament. härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi ähm, liige, see on minu esimene avalik kuulamine majandusõõstjate komisjonis vastavalt äh, institutsioonide vahelisele kokkuleppele KP ja Euroopa Parlamendi vahel. olen valmis äh, selle, seda äh, lepet täht-tähelt täitma, see on oluline selleks, et garanteerida äh, Ehm, vastutustundlik ja jätkushuutlik ehm, järelevalvemehhanism. selle parlamendi koosseisul on see viimane avaniku kuulamine, lubage tänada eh, eh, lugupeetud eh, lugupeetud sõbrad ning sooviksin rääkida täna kolmel teemal. kõigepealt SSM-i ettevalmistus. soovin teile öelda, et töö on alanud, enamus keskastme juhtidest on paika pandud ning see on umbes pool kõigest kaheksasajast järelevaatajast, keda meil vaja on. ning ühtsed järelevalvemeeskonnad on meie süsteemi nurgakivi, kes on vastutavad igapäevase äh, Ähm, järelevalve eest, see hakkab äh, juba nüüd oma kuju leidma, äh, võtab aluseks äh, Euroopa Keskpanga ja riigi järelevalvemehhanismide ähm, koostöö. lisaks sellele ähm, paneme kokku info haldamise mehhanisme tehes eh, koostööd järelevalveasutustega ning eh, ühtlasi teeme koostööd eh, need seitse, seitsme Euroopa järelevalve, liikmesriigi järelevalveasutusega, mis ei ole keskpangad. teeme mm, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta neljandaks maiks omapoolse dokumendi, mille aluseks on hiljuti toimunud küsitlus. ühtlasi üritame SSM-i ülevaatemudeli eh, eh, paika panna, eh, mis kokkuvõttes manuaalis, mis võtab kokku protsessid ja põhimõtted oluliste ja vähem oluliste pankade kontrollimiseks ja samas kui järelevalve käsiraamat on küll väga oluline eh, sisedokument, üritame välja eh, töötada ka eh, olulist suuremat avalikku kokkuvõtvat dokumenti kas me järelevalveamet tootab välja parasjagu käitumisjuhist ja reegleid kuigi meil ähm, järelevalveameti ähm, äh, põhikiri ei nõua seda, nõutakse lihtsalt põhimõtteliste eetiliste nõudmiste täitmist, näiteks konf huvide konflikti ärahoidmist ja nii edasi. nõudmised äh, käitumiskoodeksi väljatöötamist, äh, mis eksisteerib EKP-s, vaadatakse samuti üle ning ettepanek esitatakse samuti Järelevalveametile ning äh, eh, enne seda, kui otsus langetatakse, informeerime me majandusasjade komisjoni eh, käitumise juhiste kohta, eh, võttes aluseks institutsioonide vahelise kokkuleppe. samuti teeme tööd edasi eraldamispõhimõtete Eh, rahanduspoliitika ning järelevalve funktsiooni vahel. järelevalvenõukogu arut-, on arutanud erinevaid menetlusvõimalusi, mis eh, võeti vastu mõned päevad tagasi. Eh, meil on erinevaid lahendusi, see otsustati anda, esitada raportid korra kvartalis Euroopa Parlamendile ja see tähendab seda, et Ehm, jaanuarist märtsini tehtu esitatakse ehm, aprillis ehm, ning ülevaade meie tegevusest esitatakse Euroopa Parlamendile, juhul kui Euroopa Parlament eh, seda peaks taotlema. olen valmis kasutama seda võimalust, kui te arvate, et eh, neli korda aastas ülevaate tegemine pole piisav. nüüd, mis puudutab äh, Ehm, eh, ülevaatlikku hindamist, sooviksin rõhutada seda, et eh, ülevaatlik hindamine peab ole, peaks olema äärmiselt eh, range. stressitestide puhul peaks olema kaheksa protsenti parimal juhul ning halvimal juhul peaks olema viis koma viis protsenti kapitali osa see on kõrg-, rohkem kui varem ja see tähendab seda, et on varem vaja ka kõrgema kvaliteediga kapitali. samuti paneme paika kapitali nõudmised. lisaks sellele on ähm, lõpptulemus nõudlikum kui varem töö on hästi peale hakanud, ülevaade on tehtud, oleme nüüd äh, oma tegevuse teises faasis, see on siis ellurakendamisfaasis ning äh, samuti on käsiraamat selles osas välja antud. ja läbipaistvus äh, peaks meie tegevuse usaldavamaks, usaldusväärsemaks muutma selleks, et seda illustreerida, sooviksin teile esitada mõningaid andmeid saja kahekümne kaheksast pangast, kes selles tegevuses osales, eh, seitsesada kuuskümmend valiti välja ning eh, see tähendab seda, et umbes sada kolmkümmend viis tuhat eh, krediidifaili vaadatakse üle ja arvatavasti umbes tuhat audiitorit, iseseisvat spetsialisti praegu Eh, võetakse tööle eh, selleks, et ülevaatetööga edasi tegeleda, see peaks puudutama umbes üks koma seitse triljonit eurot ehk siis viiskümmend seitse eh, protsenti pankade varadest. ning Euroopa ülene stressitestiks väljatöötamine Äh, peaks toimuma kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks. selleks, et rõhutada seda, selle tegevuse usaldusväärselt, on meil vaja äh, äh, tugevat avalikku toetust riiklikul Euroopa Liidu tasandil. kutsun üles liikmesriike, et toetataks, avaldataks tugevat toetust, et toimitaks intensiivselt liikmesriiklikul tagandil, samuti ka et võetaks kasutusele resolutsioonimehhanismid et ära hoida eh, kõikvõimalikud eh, nõrkkohad. ning eh, kolmas ja viimane punkt, mis puudutab siis pangandusliitu, see on osa ühest suuremast projektist. väga palju on selles osas juba ära tehtud, edusammud on olnud väga arvestatavad, Euroopa Liit äh, on kõvasti panustanud, äh, me peame oma tööd äh, jätkama ühtselt jõupingutuste abil, peame tegema kõik selleks, et pangandusliit viitakse lõpuni Euroopa eh, tasandile, kas see puudutab ka õigusloomelisi eh, projekte SRM-ide kohta, et jõutaks tulemusteni võimalikult kiiresti pärast seda, kui Euroopa Keskpank võtab endale eh, keskse tähtsusega järelevalve tegevuse me peame suutma jõuda tõeliselt ühtsese resolutsiooni mehhanismini, teiste sõnadega, kui maja põleb, eh, siis tuletõrjujad ei peaks ootama, kuni linnanõukogu otsustab eh, selle kohta, kuidas sekkuda. ning eh, efektiivsetel tuletõrjujatel peab olema ligipääs veele, on SRM-il vaja ligipääsu krediidile resolutsioonifondi, abifondist lisaksin rõhutada, sooviksin rõhutada seda, et peaksime eh, taas integreeruma pangandus- eh, ja rahandusturu Euroopas ja see tähendab seda, et eh, järelevalve võimalus suurendab meie võimalusi tegutseda piiriüleselt ning hoiab, tugevdab turvavõrgustikku pangakriiside ärahoidmiseks. suur tänu, ootan huviga teie küsimusi, aitäh! You start now the queue nüüd algavad siis äh, küsimused ja vastused, kõigepealt härra Rahvaparteist härra Parts. aitäh, härra esimees. proua Nui, mul on väga hea meel, et te olete jällegi tulnud meie komisjoni, mul oleks kolm küsimust. kõigepealt, ähm, Euroopa Parlament on väga range selles osas, et järelevalve ja kontrolli eh, osa on EKP-s eh, rangelt eh, eraldatud ja see puudutab siis ka mm, vastavat institutsioonide vahelist lepingut ja seal me ka käsitlesime seda, kuidas ühtne järelevalvemehhanism täpselt välja töötatakse. ja siin on eesmärgiks on siis laiaulatuslik hindamine ühtse järelevalvemehhanismi poolt ja see eh, peab, see järelevalve peab olema vastavate mm, ekspertide käes ja siin ei tohiks domineerida mingisugused rahapoliitikud. mina sooviksin teada, kuidas teie tagate selle, et järelevalvemehhanismi, eh, järelevalvenõukogu eh, oma kontrolli säilitab. nüüd teiseks, kuidas te tagate selle, et EKP ja SSM ettevalmistusfaasis mitte liigselt ei sõltuks teie poolt mainitud väliskonsultantides, et kas need väliskonsultandid üldse eh, saavad arvestada liikmesriikide eripäradega ja kuidas te hindaksite vastavalt ekspertiisi selles küsimuses ja kolmandaks, pankade kontrolli jaoks eh, ja järelevalve jaoks, eh, mis praegu aset leiab, siis minu meelest see kontrollitavate riskide hulk on äh, keeruliselt mõistetav. näiteks kuidas selgitada seda, kus äh, minu meelest on äh, suhteliselt kitsalt keskendutud just väiksema riskiga finantseerimistele kui näiteks suurema riskiga finantseerimised, mis puudutab kas või näiteks lennukiehitust, jäetakse aga siin tähelepanuta ette. aitäh, proua Nui, palun! Uh, regarding... aitäh. mis äh, puudutab äh, järelevalvepoliitikat äh, ja kontrollipoliitikat, siis see on tõesti äärmiselt oluline, nii et tõesti EKP-s sätestatakse vastavad reeglid. see on üsnagi delikaatne küsimus, arvesse tuleb võtta seda, et asjad tuleb lahus hoida, kuid äh, samas äh, sünergia on ka vajalik iseäranis, mis puudutab äh, makrotasandi hoolsuskohustuse järelevalvet, usaldusjärelevalvet ja tänu SSM määrusele on meil nüüd olulised tööriistad selles valdkonnas, me peame kandma hoolt selle eest, et kus on võimalik saavutada sünergiat, me seda ka saamegi kohe, kui me oleme jõudnud mingisuguse otsuseni, kohe, kui äh, meil on äh, eeskirjad äh, valmimas, viin ma Euroopa Parlamenti asjadega kurssi, aga praegu on selleks veel liiga vara. mis puudutab seda kõikehõlmavat hinnangut, siis selleks, et kanda hoolt selle eest, et meil on tugev, usaldusväärne, läbipaistev tulemus, on meil vaja metoodika läbipaistvust, ähm, käsiraamat äh, just tuli trükist äh, nii-öelda, kvaliteedi tagamissüsteemid on paigas kõikidel tasanditel, liikmesriikide tasandil, äh, Euroopa tasandil, meil on riikide meeskonnad, kus on liikmesriikide ametivõimude esindajad, äh, kui, kes käivad erinevates riikides, et äh, viia läbi uurimusi, tagada kvaliteet teistes liikmesriikides samuti, samuti tugev juhtimisstruktuur, äh, järelevalvenõukogu, nõukoguga konsulteerimine, siis steering committee, juhtkomitee ähm,, enne kui nõukoguga ka konven-, konsulteeritakse. ja siis meie peanõukogu, governing council, loomulikult on see meie jaoks tähtis töövaldkond. mis puudutab äh, nii-öelda väliste tegijate rolli, äh, konsultantide rolli, äh, siis Euroopa hanke eeskirjadega on arvestatud selles valdkonnas ja loomulikult Euroopa Keskpank on olnud siin ka otsustaval kohal, me anname ka valikukriteeriumid nendele kaheksateistkümnele riigile, kes kasutavad konsultante, kus on seda vaja, seatud ülesande suurusest lähtuvalt. samuti see aitab meie tegevust, seda tegevust muuta usaldusväärsemaks, nii et tulemus me usaldame tulemust, tavaliselt ei ole tegemist nende samade audiitoritega, samade ja nad ei ole olnud samades liikmesriikides juba varade kvaliteedikontrolli ja stressitestidega seotud ma ei ole päris kindel, kas ma teie viimasest küsimusest päris täpselt aru sain, ma sain aru, et et teid äh, huvitas äh, siis äh, väikeste varade hangete küsimus ja siis kollateraali hindamise meetod, loomulikult me lähtunud, lähtume proportsionaalsuse põhimõttest ja sellest, et vaja on võrdseid tingimusi kõikides liikmesriikides. Elisa Ferreira, palun. suur tänu, et tulite jällegi siia Teie sõnavõtt oli paljulubav. no küsimus puudutab pangandusliidu valdkonda. Te ütlesite, et teil on vaja väga head pangakriiside lahendamise mehhanismi äh, ja, ja rääkisite erinevatest elementidest, kas te võiksite üksikasjalikumalt rääkida sellest, kui oluline on järelevalve seisukohast see, et pangakriiside lahendamise kvaliteet oleks ühtlane ja millised standardid, millised elemendid peaksid olema ühtlase standardi puhul esindatud. läbirääkimised on jõudmas lõppfaasi ja me ei tahaks leppida halva kokkuleppega, ja pole valmis seda tegema, kuid äh, kokkulepet samas on vaja, nii et võib-olla pisut rohkem täpsustusi selles valdkonnas. minu teine küsimus, mis puudutab äh, üleminekuperioodi äh, pärandi küsimustes algselt me kuulsime kolmeaastasest võimalikust ajakavast Äh, seoses selle pärandi küsimuse äh, defineerimisega. kas te võiksite siin täpsemalt äh, rääkida sellest valdkonnast meile ja kuidas pangakriiside lahendamisnõukogu konteksti tõlgendada individuaalsete pankakriiside lahendamise kontekstis, et ei tuleks alati selline äh, nii-öelda plenaararutelu, plenaarkogu arutelu äh, teemal, üldisel teemal, et kuidas pankakriisi kui sellist äh, lahendada. Teie täpsemad arvamused selles valdkonnas oleksid väga teretulnud. Elisa on meie pangakriiside lahendamise äh, mehhanismi vald-, raportöör, nii et sellest ka küsimuse teema. jah, me hoiame siin tähelepanelikult peal teie tööl, sellepärast et mis puudutab pangakriiside lahendamist ja seda vastavat mehhanismi, siis kiire lahendus on äärmiselt vajalik. meil on vaja tõhusat lahendust, sellepärast et pangakriiside lahendamine nõuab kiiret, tõhusat otsustamisprotsessi, aeg on äärmiselt oluline, õigeaegselt tuleb seda teha äh, ja kui mitte üleöö, siis vähemalt äh, ühe nädala, äh, üle nädalavahetuse peaks küll selgeks saama, kuidas kriisi lahendamisel toimida. mis puudutab äh, pangakriiside lahendamise fond ja Single Resolution Fond, siis äh, viimase aja mõjud mõjutavad negatiivselt äh, pangandussektorit ka tulevikus, äh, nii et kümme aastat, mis on praegu ette nähtud selle fondi jaoks, on liiga pikk aeg. vähemalt poole võrra tuleks seda pikendada ja mida varem, seda parem, me selle küsimusega ühele poole jõuame, siis äh, ühised tagatised, ühised turvameetmed peavad olema paigas. ja tuleks äh, resolutsioonifondi, solveerimisfondi laenu jätkusuutlikkust suurendada ja ühised garantii eesmärgiks on tagada ka võrdse, võrdne kohtlemine ning koormusressursside jagamine, kui on äh, tegemist äh, esimeste kasutamisjuhtumitega. see tähendab ka seda, et kõikide järgnevate juhtumiste puhul Äh, tuleks äh, kasutada liikmesriigi kaitsemehhanisme, kui meil ei ole tagatud ühine mehhanism. ja loomulikult see backstop, tagatise rahastamine tuleks äh, tagasi maksta kõikidest pankade poolt, mitte ainult äh, Äh, solveerimisriikide pankade poolt, meil on vaja tõelist Euroopa fondi. mis puudutab äh, Legacy küsimuse üleminekuperioodi, siis äh, kui üldhinnangu tulemus on olemas, kui on varade kvaliteedi kontroll tehtud, siis on meil parem ülevaade asjast, vaatame, millised pangaportfellid ja millised portfellid on vähem riskantsed, millised rohkem, Äh, millised on puudujäägid, kas äh, mitte toimivaid laenusid äh, kontrollitakse ja nii edasi, samuti viiakse läbi surveteste, stressiteste nagu kord ja kohus ja kui on see kõikehõlmav kontroll läbi viidud, siis on meil ka olukorrast selge kõikehõlmav pilt. pärast seda kõikehõlmavat hinnangut, on veel kapitali puudujäägid, millega me peame tegelema. kõigepealt siis äh, erafondid ja kui see ei ole võimalik, äh, siis äh, liikmesriikide üldised tagatised, kaitsemehhanismid ja seejärel Euroopa tasand ESM-i kasutamine ja kui võib-olla meie otsese taaskapitaliseerimise, rekapitaliseerimise fond kohe, kui see on, seda on võimalik kasutada. aga praegu on kõige olulisem see üldine kõikehõlmav hinnang, mida me viime läbi äärmise põhjalikkusega. mis puudutab äh, plenaar äh, pangakriisi lahendamise äh, nõukogu ja siis täitevnõukogu, juhtnõukogu, siis äh, selle me ei, äh, ma ei tea sellest valdkonnast piisavalt palju, aga loomulikult äh, täidesaatval nõukogul peab olema, peavad olema reaalsed pädevused, reaalsed õigused Äh, ja samas peab ta olema aruandluskohuslane äh, täiskogu äh, pangakriiside lahendamise nõukogu ja Euroopa institutsioonide ees. härra Klints, palun öelda nimel um,. Like just... mul on kaks küsimust. ma ei taha, et see ühtne pangakriiside lahendamise mehhanism tekitab lõhe euroala ja ülejäänud Euroopa Liidu vahel. mitte euroala liikmesriigid peaksid võimalikult kiiresti langetama otsuse selle mehhanismiga liitumiseks. mida oleks võimalik ära teha, kes peaks midagi ära tegema, kes saaks mida seda kiirendama, seda protsessi kiirendama, et äh, mitte euroalale kuuluvad liikmesriigid liituksid ühise pangakriiside lahendamise mehhanismiga mis puudutab varade kvaliteedi hindamist, siis äh, aeg on napp ja te peate välisekspertide hinnanguid arvesse võtma, sellised äh, asjatundjad, sellised eksperdid ei ole teinud oma tööd äh, alati just hiilgavalt, kui nii võib öelda. kuidas kavatsete tagada selle, et nende ekspertide teenuste kvaliteet on soovitud tasemel? jah olen täiesti nõus teiega selles küsimuses, et me ei tahaks siin mingisugust lõhet euroala ja euroala väliste riikide vahel Euroopas. ja loomulikult on meil meetmeid, mida saaks teha selle vältimiseks. kõigepealt me võime teha koostööd Euroopa Pangandusametiga mis vastutab ühtsete eeskirjade eest ning äh, meie varade kvaliteedi kontrolli enama, enamuste elementide eest. mina ise olen veendunud, et koostöö SSM ja SSM-i väliste riikide vahel on viimaste kuude jooksul tõsiselt paranenud ja ma ise olen ka selle nimel vaeva näinud ning kavatsen ka tulevikus sellisele suunalisi pingutusi äh, jätkata. olin valmis Euroopa Panganduse Ameti liikmeks saama järelevalvenõukogu nimel, hoolimata sellest, et äh, Euroopa Keskpangaski on mul üle, ülesandeid rohkem kui küll. mis puudutab äh, SSM-iga liitumise valimist äh, euroala välistelt riikide poolt, siis ma loodan, et nii see läheb aga selleks, et seda tagada, on kõige paremaks meelitavaks teguriks kindlasti see, et me teeme oma tööd selles valdkonnas hästi. oo oh jaa, vabandust, üks küsimus jäi veel vastamata. küsimus, mis puudutas kõike hindava hinnangu puhul väliskonsultantide kasutamist arutelud toimuvad erineval tasandil, me räägime erinevatest panustest, juhtimisest, erinevate audit-, audiitoritega, konsultantidega, Tšukovizala on kolmanda peadirektoraadi poolt meie äh, juhtfiguur selles valdkonnas, meil on oma hinnangu juhtkomitee, kus äh, saab äh, kahtluse alla seada konsultantide, audiitorite arvamused, meil on äh, keskne kontor, peakontor, kus vaadatakse läbi kasutatud metoodikat ja meil on lii-, samuti ka liikmesriikide kontorid kõikide pädevate asutuste juures ja loomulikult me konsulteerime liikmesriikide pädevate asutustega ennem, kui me metoodikat rakendama meil toimub äh, tihe dialoog pankadega, pangandus, pangaliitudega, audiitoritega ja nende liitudega. selline dialoog on korrapärane ja ma olen veendunud, et et selle, selle, see protsess on meil äh, täpselt nii hea kontrolli all, kui see peaks olema. suur tänu ja edasi lööme suur tänu teie ülevaatliku sissejuhatuse eest. mul on kaks küsimust. üks on seotud, eh, on seotud koostöö küsimusega eh, eh, meie järelevalvenõukogu koostöö kohta teistes riikides, näiteks Kanadas ja Ameerika Ühendriikides finantsteenused ja finantstooted, äh, kui nad sisenevad Euroopa siseturule, milline võiks äh, olla äh, nende mõju riskitasandil Euroopa Liidus? ning teine küsimus puudutab mitte euroala pankade tegevust euroala riikides mõned äh, näiteks Balti riikides domineerivad äh, näiteks äh, ähm, Balti riikides Rootsi pangad, mis ei ole euroala pangad ning kas see ühtne järelevalvenõukogu suudab tõhusalt jälgida ka olulisi mitte euroala pankasid, kas äh, Eh, see laieneb ka eh, eh, krediidiinstitutsioonidele, nii-öelda emainstitutsioonidele, mis asuvad mitte euroala riikides. suur tänu. me räägime väga, me peame läbirääkimisi institutsioonidega väljaspool Euroopa Liitu, Ameerika järelevalveasutustega, samuti kui ma rahvusvahelise valuutafondiga leiame, et peame selgitama, mida teeme, et äh, näidata oma valmisolekut olla täiesti läbipaistvad oma tegevuse sisu ja metodoloogia osas, tuleb üles ehitada jälle usaldus Euroopa pankade vastu ning üks meie peadirektor äh, eh, äh, osa tegeles enne järelevalvega Ameerika Ühendriikides. mul on väga hea meel öelda, et üks äh, EKP esindajaid äh, hakkab tegutsema järelevalvega Kanadas äh, pankade ja finantsinstitutsioonide kontrolliga, nii et see on veel üks võimalus õppida teistelt institutsioonidelt ja jagada häid tavasid. mis puudutab nüüd mitte europankasid euroala riikides, siis äh, oleme äh, viimase kolme kuu jooksul keskendunud intensiivselt äh, just nendele suhetele, jaanuari lõpus toimus meil töötuba, äh, ja sarnane töötuba SSM-i pankade Äh, äh, tütarettevõtted. arvan, et oleme leidnud äh, õiged lahendused, see oli äärmiselt oluline ja peame üritama leida head lahendused kõigi selliste pankade jaoks, mis puudutab nüüd Skandinaavia siis äh, ma respekteerin isiklikult äh, väga seda, mis selles piirkonnas on tehtud. kui ma Šepsi juht äh, olin, siis ma palusin oma töötajatel et nad, nad uuriks, mis on Skandinaavia lahendused, meil olid väga palju häid mõtteid saime sealt, mis puudutas eriti just kohapealseid järelvalvet või kontrolli ning äh, tahame teha kõik selleks, et ka nemad järgiks paremaid järelevalvetavasid ning äh, isik, kes äh, äh, äh toetab, kes töötab äh, selle käsiraamatu kallal, ongi inimene, kes teab, tunneb väga hästi seda, kuidas skandinaavias asjad toimivad. ja me teeme kõik selleks, et ei tekiks mitte mingisuguseid lisaraskusi Eh, mitte SSM-i Skandinaavia eh, riikide kaasamiseks eh, SSM-i tegevusse. suur tänu roheliste nimel, härra Kiiguld. suur tänu teile tulemast, proua Nui, meie komisjoni. mul on kaks küsimust. esimene puudutab Äh, nii siin kui kirjalikes vastustes, mille eest ma teid tänan. Äh, kavatseb järelevalve nõukogu saata iga äh, kolme kuu tagant üle oma tegevusest ülevaate. ma tahaksin öelda, et väga pikalt läbirääkimiste käigus põhi, palusime äh, et äh, saadetaks äh, protokolli, me ei öelnud sõna protokoll, et ei tekiks pretsedent äh, sellega seoses, mis toimub EKP juhatuses. me soovisime sobivat terminit ning seega see informatsioon tuleks saada tegelikult kohtumiste järgselt ja te ütlesite, et te olite valmis seda tegema ja tahaksin, et pal-, et jääksite selle juurde, mida oma läbirääkimistel otsustasime. nüüd teine puudutab vaatlikku järelevalvet, tuleksin härra Klintsi küsimuse juurde tagasi. kas oleksite valmis eh, jagama nimekirja eh, selle kohta, millised nõustajad töötavad millise panga juures eh, oleks hea, kui ole, väga läbipaistev, kui te ütleksite, millised nõustajad milliste pankade juures töötavad. kas see oleks võimalik? aitäh, härra Kiigold ja proua Nui. mis puudutab nüüd äh, menetlusi, äh, see, mis puudutab äh, Äh, siis seda nii-öelda äh, protokolli, siis sisuliselt äh, ei ole mingeid probleemi, ma võtan arvesse, et te soovite neid kohtumiste järgselt, ütlen seda ka edasi järelevalve nõukogule ja ma loodan, et nad on valmis seda nii tegema. otsus iga kolme kuu tagant seda teha tundus meile kõige loogilisem olevat aga ma teavitan neid äh, uutest arengutest, mis äh, puudutab äh, selle kohta, millised nõustajad milliste pankade juures töötavad, siis ma ei saa teile sellele täna vastata, ma luban, et ma vastan teile kirja teel, sest ma pean olema õiguslikult, mul peab olema õiguslikult kindlus, et ma saan seda teha mind võeti tööle EKP poolt, kuid äh, äh, teised võeti jällegi tööle riiklike järelevalveametite poolt ja ma ei ole kindel, et äh, on võimalik seda teha, aga ma tõstatan selle küsimuse. jah, Sven. suur tänu, kui te selle jälle järgi vaatate. ja see kahtlemata aitaks meil leida vastused mõningatele küsimustele, sest need äh, nimed, mis äh, tulid välja äh, finantsajakirjanduses, tekitasid tunde, et võivad tekkida äh, äh huvide konflikti, mõned neist nõustasid ühte panka mõned aastad tagasi ja nüüd nõustavad teisi panku, teist panka, nii et see sest nõustajate valik on tegelikult selles valdkonnas niivõrd väike, et võib, tekib, noh, on karta, et üks äh, ettevõte võib hakata trampima teise varvastel, nii et äh, tahaksin teada, kuidas äh, ära hoida võimalikke huvikonflikte erinevate, erinevate nõustajate leidmisel. ja tõepoolest äh, audiitorfirmasid ei ole väga palju ja EKP kriteeriumid riiklikele järelevalveametitele oli, et ei tohi kasutada audiitorit, kes on olnud minevikus viimase kahe finantsaasta jooksul äh, pangaga olnud kontaktis, see ei ole küll väga pikk aeg, kuid see on see kriteerium, mis äh, on esitatud nii et võib-olla tõesti ei ole olnud kontaktis viimase kahe finantsaasta jooksul, kuid aasta enne seda küll, et suur tänu, härra Kiigolt. ja nüüd Rahvapartei nimel. härra Dorfmann, suur tänu. E, viimane raport e, eriti kritiseerinud Itaalia pangandussüsteemi, eriti Itaalia väikeseid panku siin räägiti pangandussektori killustatusest. räägiti vähesest, ka pankade vähesest kasumlikkusest. eriti rõhutati, et kooperatiivpangad Itaalias eh, on kõige nõrgem lüli Itaalia pangandussüsteemis kui me nüüd vaatame, mis koha peal toimub, meie, mina elan piirkonnas, kus eh, on väga äh, palju väikseid kooperatiivpanku ja pean ütlema, et need väikesed pangad tegid tõesti seda, mida pidid tegema. Nad andsid krediiti VKE-dele, perekondadele, hoidsid, hoidusid likviidsuskriisist keskmine kvoot Itaalias on üks koma neliteist protsenti, nii et mulle tundub väga kummaline, mida volinik Rehn selles osas ütles. tahaksin teada, milline on teie arvamus selle kohta? ma ei hakka mainima konkreetselt ühtegi pangandussüsteemi, kuid äh, ütleksin lihtsalt seda, et Euroopas on ruumi mitmele ärimudelile pankade enduses, väikesed keskmise suurusega suured pangad, rahvusvahelised pangad, äh, samuti jaepangad äh, ja pangad, mis tegelevad, tegelevad suurte ettevõtetega, nii et ma ei taha väga spetsiifiliseks muutuda. minu meelest need pangad, mis peavad kaduma, on need, mida Mario Draghi, EKP president kutsus zombipankadest, mis, pangad, millel on palju mittetoimivaid varasid, kas jaevarad, korporatiivvarad või muu mis majandusse enam ei paluta, üritame panustada, üritame need välja selgitada ja loodame, et äh, pärast äh, ülevaatust äh, võetakse kasutusele vastavad meetmed ja et zombipankasid enam ei ole. suur tänu, proua Nui ja nüüd proua Tyson vabandab, ta soovis siin olla, kuid äh, seoses ootamatute sündmustega ta ei saanud siia tulla. ja annan nüüd sõna härra Sanchez Presedole, Presedole. suur tänu, kolm konkreetset küsimust, esimene kuidas on, milline on üleminekuperiood, kas, kas teie olete täiesti toimivad novembrikuust alates? millised äh, äh, äh, millised on lootused, et ei tekiks tegevuse dubleerimist järelevalve tegevuses. teine küsimus puudutab raporteerimist. mida on tehtud selleks, et raporteid ei, raportid ei dubleeritaks? rahvusvahelisel tasandil ja et ei tekiks info üleküllus. ja kolmas küsimus on öeldud, et et on hakatud jõudma kokkuleppele Vasile kolme osas ja see puudutab siis Äh, monitoorimistegevust erinevate gruppide osas äh, ma sooviksin äh, küsida, et kas see peaks puudutada laiemat gruppi kui ainult need otseste järelevalvel olevat gruppi? Thank you uh,. Regarding aitäh. mis puudutab üleminekuperioodi, kas me oleme valmis alustama novembris Euroopa järelevalvesüsteemiga, jah, täiesti meie tööd sujuvad kõikide küsimuste ja valdkondade lõikes ning ähm, me tegeleme selle tööga väga põhjalikult ja me oleme ka oma ülesannete osas prioriteedid seadnud me teeme vahet sellel, mida on absoluutselt äh, vaja meie ambitsioonika kava jaoks, meie kalendri jaoks ja, ja mida oleks tore saavutada nii-öelda. aga et kas on võib-olla tegu sellise ülesandega, mis äh, millele ei peaks eelkõige tähelepanu pöörama. nii et ma olen äh, täiesti veendunud selles, et me saame oma töödega tähtajaks hakkama ja mis puudutab üleminekuperioodi, see oktoober ja november, siis äh, me peame, oleme pidanud ka arutelusid liikmesriikide pädevate asutustega selleks, et äh, tagada, et enne novembrikuud nad langetavad olulised otsused et ähm, kõige olulisemal hetkel ei tekiks mingeid kitsaskohta. ja ka selles plaanis ma arvan, et me oleme vägagi hästi edenenud. Te mainisite ka seda, et järelevalve ei tohiks kattuda. jah, tõepoolest, see on ka meie eesmärgiks ma näen, et määruses tehakse väga selget vahet olulistel pankadel ja vähem olulistel pankadel aga sellegipoolest me kuulume ühte süsteemi, meil on ühtsed järelevalvesoovitused, käsiraamatud, suunised ja, ja need kohalduvad kõikidele Euroopa pankadele, mis, millele kohaldatakse SSM-i, nii et mis puudutab nüüd aruandluse küsimust, ma tunnistan, et äh, praegu selle kõikehõlmava hinnangu jaoks me kogume palju andmeid ja see on oluline äh, ka äh, meie jaoks, liikmesriikide pankade jaoks, aga see on oluline selleks, et oleks tagatud ka usaldus Euroopa pankade vastu. mis puudutab nüüd tulevast aruandlust, siis äh, me kogume äh, aruandluse andmeid äh, kõikidest äh, pankadelt nii oluliselt kui vähem osu, olulisest ja, ja see peab siis vastama ka EBA soovitustele ja EBA tehnilistele standarditele. ja sellel lisandub veel mõningane EKP järelevalve äh, aruandlus selleks, et äh, võimalikud lüngad täita ja äh, maht, aruandluse maht on endiselt veel arutelu all. ja me anname ka piisavalt aega selleks, et tagada, et meie taotlust ka piisavalt saaks käsitleda. täpsemalt, mida me taotleme? me siis äh, soovime, et käsitletakse eelarve Äh, vastavaid vorme Euroopa, vastavalt Euroopa vormile ja seda, et seda kasutataks nii olulisemates kui väiksemates pankades. samut-, see on, et põhimõtted oleksid selged, et vähem oluliste pankade hulgas äh, oleks teistsugune materiaalne lävend selleks, et äh, siis tagada, et me väikestele pankadele liiga suurt koormust ei paneks. ja samuti ei ole kohustus äh, seda IFRS-i kasutada, see on siis äh, rahvusvahelised raamatupidamisstandardid, selleks, et neid FINREP-i vorme edastada. nii et siin käsitletakse nii rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid kui ka FinRepi kui ka liikmesriigi vastavaid standardeid. nii et ma usun, et need nõuded on, aruandlusnõuded on proportsionaalsed, arvestades pankade ressursse. aitäh! nüüd kolleeg Ulla. Bonjour, madame Nui. suur tänu teile, proua Nui. suur täna eh, selle, eh, suur tänu selle eest, et te siia tulite. mul on küsimus, mis eh, kajastab pisut Elisa muresid resolutsiooni kohta. oleme samuti eh, variraportor, mul ei ole tehniline küsimus, vaid põhimõtteline küsimus. ma ei tea, kas te olete täheldanud, et eh, me soovime kiiresti jõuda kokkuleppeni, samas me ei tea, kuidas pankade panuseid hakatakse kalkuleerima. minu jaoks on see tõeliselt problemaatiline me ei tea, kas tegu on delegeeritud õigusaktiga või mitte ning teine küsimus, mis mind samuti muretsema paneb, me räägime väga eh, pikast eh, eh, perioodist ja pangad, mis võivad tekitada mm, moonutusi paljudes riikides ja pankades ning mul on küsimus, kas ei peaks seda küsimust tihedamalt arutama selleks, et jõuda kokkuleppeni? Eh, praegusel hetkel me ei tea, eh, kuidas või kes eh, midagi tegema hakkab ja praegusel hetkel võib see tähendada ka seda, et ettevõtete maksusüsteem muutub. see tähendaks kõik seda ju, et kui me eelarvepiirangud sisse viime, siis kokkuvõttes maksumaksjad, füüsilised isikud on need, kes peavad äh, selle kõik kinni maksma, nii et ma ei tea, kas kokkuvõttes ei tähenda see seda, äh, kas te ei arva, et süsteem peaks olema piisavalt äh, tugev, et kui, et ei tekiks ohtu, et tek-, hakkab mingisugune tagareas kaklemine, mis ettevõtted ohtu seaks suur tänu, see on tõepoolest äh, väga oluline küsimus, järelevalvajad tegelevad äh, vahenditega, mis on vajalikud, samuti juhtimisküsimustega, otsuse langetusprotsessidega, sest äh, see on kõige olulisem meie, meie jaoks, me ei tegele ju eriti maksuküsimustega ning see panuse väljaarvutamise äh, arutelu peaks toimuma eh, tõhusamalt eh, ja me eh, ei tohiks me muidugi ei jõua SSM-iga valmis selle parlamendi koosseisu jooksul, me peame tööd jätkata, kuid tõsi on see, et moonutused võivad olla väga olulised ühest liikmesriigist teise ja see kõik vajab pikemat järelemõtlemist. kiiresti veel, kas see teie jaoks äh, oleks mõistlik, kui see äh, äh, nõukogu hakkab tööle, samas kui see Damoklase mõõk ikkagi liikmete riikide kohal ripub. ma ei ole põhiseadus küsimustes ekspert, kuid äh, ma arvan, et iga samm on hea, kui on võimalus öelda, et äh, äh kui on võimalus äh, see tekst välja töötada, see tähendab seda, et me oleme see, vähemalt osa sellest protsessist muutnud turvalisemaks ja see peaks aitama meile välja töötada tugevama, vastupidavama süsteemi, kui kokkuvõttes see tähendab seda, et meil tekib üldine maksumaksjate revolutsioon, siis sellega me ei saa riskeerida Eh, praegusel hetkel eh, on seda küsimust väga tõsiselt eh, arutatud juba kuid ja aastaid ning peab ütlema, et et praegu tehtud töö pole olnud piisav, peaksime paremaid mõjuhinnanguid tegema ja võib-olla peaksime üritama pisut sügavamalt sellele küsimusele lahendust leida. suur tänu! aitäh! kas äh, keegi veel soovib sõna? härra Lambert, palun. Philipp, palun. suur tänu teile tulemast. Te olete tõesti meie majanduskomisjoni vana sõber, me kohtume teiega tihti, see on väga tore. ja ma tuleksin huvide konflikti juurde, ma olen pisut hämmeldunud. ma lugesin ühte artiklit mis, kus öeldakse, et Oliver Wyman, kes on siis teie konsultant, kes kontrollib järelevalveametite eh, paika panemist, ütles eh, Suurbritannia valitsusele, et pangandusliidu puhul võib tekkida oht, et eh, City satub ohtu, sest see võib tähendada seda, et, et äh, ärid viiakse üle euroalasse, kas tõesti oli sellist äh, inimest äh, enda konsultandiks võtta, kes, kes nagu niimoodi käitub. mina arvan, et tegu on väga tundliku poliitilise teemaga ja selliste inimestega koostöö tegemine pole alati võib-olla mõistlik ja ta ennegi on avaldanud kahtlust Euroopa makromajandusliku pädevuse kohta. tõepoolest, tegu on olulise küsimusega. meil ei olnud muid võimalusi, sellepärast et eh, kui ta, eh, kui eh, ta paika pandi, siis ei olnud järelevalvega tegelevad isikud EKP-s veel olemas ning ning äh, arvan, et äh, tema või teiste oskuses äh, ei ole vähimatki kahtlust ja tema te,, tema oskused olid väga vajalikud ning olen konstateerinud ka seda, et Libel Maimen valiti Äh, avaliku hanke korras, mis äh, täitis väga rangeid reegleid, nii et äh, ma arvan, et kõik on ära tehtud selleks, et eetilised reeglid oleksid võimalikult head ning see, mis ajakirjanduses öeldakse ühes või teises riigis, ma selles osas, mul arvamus puudub, mina näen, kes meiega töötavad, kes meiega korduvalt nädalas koostööd teevad ning võin teile kinnitada, et tegu on tõeliste professionaalidega, kes äh, vastavad EKP kõrgetele nõudmistele ning EKP on selle projekti juht, isegi kui äh, osaliselt äh, ka teistele ekspertidele toetub, vabandust kas eh, eh, et ei arva, et eh, see on kummaline siiski, kui selline isik, kes töötab Londoni City lobi jaoks, hoiatab Cityt Euro-, Mandri-Euroopa vastu Te ütlesite, te võite öelda, et see ei, üks ei ole teisega seotud, mina seda ei usu. on naiivne mõelda, et äh, neil ei ole ligipääsu tööle äh, konsultantidele, kes nendega ühes firmas töötavad, kes konsulteerivad äh, EKP-d, kõik õigustab äri tegemist. Nad müüvad oma informatsiooni Londoni Cityle Te võite muidugi öelda, et see kasvatab Euroopa SKP-d, väga tore, kuid äh, nagu te ütlesite, meil ei ole mingisugust äh, järelevalvevõimalusi äh,. selline avalik agentuur, riigiagentuur nagu teie oma, kes äh, peab Euroopa ühiskonna üldist huve kaitsma, ei saa midagi muud, ei oska midagi muud teha, kui äh, Ehm, panustada eraettevõttele, ma leian, et sellisele sõltuvusele tuleb lõpp peale teha. puudutab eetikat, siis äh, äh, kuna liikmesriikide järelevalveasutustel äh, on sarnased ülesanded, panime järelevalvajate äh, selle äh, kät-, panime, tegime neile kättesaadavaks äh, siis äh, reeglid ja see puudutab ka andmekaitset ja andmekäsitlust, nii et ma veel kord arvan, et tehti kõik võimalik selleks, et tegevus oleks võimalikult eetiline ja lisaks sellele sooviksin öelda, et kui te räägite nüüd CIT-ist, siis äh, mis eh, puudutab äripankade tagasitoomist euroalasse, siis eh, ma peab seda raha, peaks seda rahastama eh, City, mitte EKP, meil pole selleks võimalusi. meil on avalikud selged seisukohad selles osas ja infrastruktuurid, mida kasutatakse äh, euroalas peavad jääma euroalasse, siin pole midagi väga salastatud. nii et äh, ma arvan, et äh, tingimused äh, on olnud erandlikud ja, ja nad ei kesta eriti kaua sest see toimus hetkel, kui ei olnud veel järelevalveametniku EKP-s ja samuti peaks see viima meid selleni, et äh, et praegusel hetkel meie tegevuse dimensioon aina laieneb äh, ja isegi liikmesriikide järelevalveametite tasandil äh, võib öelda, et ainult kasutades liikmesriikide järelevalvajaid on äh, Äh, tegevus äh, täiesti võimalik, üritasime leida äh, võimalikult hea lahenduse keerulises olukorras ning kõik see, mis EKP teeb selles valdkonnas, on täiesti laitmatu ja muidugi võib ma midagi parandada, kuid üldiselt on see väga hea olnud. suur tänu! ma esitaksin teile samuti küsimuse kas võiksite rääkida eh, stressitestide ajakava kohta midagi? jah. pankade riiklikud järelevalved tegelevad sellega. me peame arvestama tähtaegadega, mis puudutab siis eh, varade hindamisnõudeid ja ka stressiteste see on selliselt, selline menetlus on juba alati ette nähtud ja ja äh, teatav kattuvus nendel kahel testil on, äh, mis puudutab stressiteste, siis äh, meil on siin Euroopa pangandusjärelevalve kalender ja mm, meie vastutada on ka see, et me oleksime täiesti valmis stressitestidega õigeaegselt alustama, aga praegu me oleme oma ajakavas, aitäh. aitäh! suur tänu, et äh, olete tulnud äh, meiega esimest korda siia avalikule kuulamisele. ja järgmine kuulamine leiab aset seitsmendal oktoobril ja ma ei tea, kes siis minu kohal istub, aga proua Nui on kindlasti siin kohal. ootan huviga seda järgmist kohtumist